Well, good morning, ladies and gentlemen. We will... tere hommikust, daamid ja härrad. alustame oma kuulamisega. tere tulemast TAKS kolm komisjoni koosolekule. kuigi paralleelselt toimub ka praegu hääletus majanduskomisjonis ja kuna meil on mõned saadikud mõlemas komisjonis, siis nemad peavad seal praegu olema, aga meil aega pole, me peame alustama tänane teema on rahapesuvastane võitlus Euroopa Liidu pangandussektoris. ja meie kuulamine koosneb kahest osast, kus meie külalised teevad oma ettekanded. nagu te teate, räägime me ka Danske panga teemast. seega läheme kohe süvitsi Euroopa Liidus toimuva rahapesu teemaga Euroopa Parlamendis me oleme jälginud Danske panga skandaali ja rahapesuvastast võitlust väga süstemaatiliselt. Danske panga alane avalik kuulamine toimus juba kevadel ja meie komisjoni missioon Eestisse ja Taanisse toimub ka täpselt samal põhjusel veebruari alguses järgmisel aastal. ning ma tuletan teile ka meelde, et kuna meie komisjoni mandaat on üsna ulatuslik, siis homme ja ülehomme eh, reisib meie komisjoni delegatsioon Isle of Manile ja nüüd tänane kuulamine. esimene kuulamine on jagatud kahte paneelarutelusse. esimeses kuulame ära härra Howard Wilkinsoni, kes töötas Danske pangas äh, ja osutus vili, vilepuhujaks ning samuti kuulame ära härra Steven Cooni, kes on härra Wilkinsoni advokaat ning äh, vilepuhujate, puhujate kaitse ekspert. teises osas kuulame ära panganduseksperdid ning ning kuulamise kolmandas osas vahetame arvamusi Euroopa äh, Pangandusjärelevalve Ameti ja Euroopa Komisjoni esindajatega, äh, mis puudutab pangandusjärelevalvet ning rahapesuvastast võitlust Euroopa Liidus nüüd aga tahaksin tervitada härra Howard Wilkinsoni. suur tänu, et täna, täna siia tulite. ma tean, et teil oli üsna keeruline kuulamine Taani parlamendis kaks päeva tagasi. ja ma tahaksin teid väga tänada, et te siia tulite. ning tema saab nüüd sõna sissejuhatavaks sõnavõtuks. aitäh, härra esimees rahapesu piire ei tunne. seega parim koht äh, rahapesust rääkimiseks on Euroopa Parlament, kus te tõesti üritate leida Euroopa-üleseid lahendusi. Danske panga skandaali puhul see, kus, äh, kuhu oli kaasatud kakssada miljardit eurot, oli kaasatud ka vähemalt kümme panka, see ei puudutanud ainult Danske panga Eesti filiaali, vaid ka Danske, ega isegi ainult Danske panka Taanis kaasatud oli suur hulk erinevaid pankasid erinevatest Euroopa riikidest, läbi Danske liikus raha, kahtlane raha läbi Leedu, loomulikult ka äh, Eesti ja ka Taani. kui te vaatate nüüd seda slaidi, siis äh, raha alustas teed Venemaalt, aga oli ka Venemaa äh, Vene filiaal, Euroopa ja USA pankade Vene filiaalid, ehk siis see ühendus algab juba Venemaalt. kui vaadata nüüd paremale poole, kust raha välja läheb, siis siin võib näha kahte suurt Ameerika panka, kust liikusid dollarid ning siis võib näha ka USA äh,, USA-s asuvat Euroopa Panga filiaali oluline on siin pidada silmas just neid USA pankasid. minu arvates kaheksakümmend kuni üheksakümmend protsenti rahast, mis läbis Danske panga, lõpetas dollaritena öö, USA pankades, kus nad lahkusid siis ülejäänud finantssüsteemi. USA pangad ning Euroopa Panga USA tütarettevõte olid viimaseks äh, kontrollipunktiks, kui sealt juba raha läbi läks, siis oli raha puhas ja sisenes finantssüsteemi. seega me teame, mis pangad aga äh, äh, olid kaasatud, aga me ei tea, mida need pangad täpselt tegid. me teame natukene nüüd Eesti äh, äh, osast, aga vaatame Danske panka Taanis. Taani finantsinspektsioon ütles, et äh, rikkumised olid tehnilised iseasi, kas see on õige, eestlased eh, korduvalt suhtlesid ju igapäevaselt Taani kolleegidega, kas eh, siis kõik, kogu see asi oli tehniline, vaatame Leedut. mulle öeldi, et jaanuaris kaks tuhat neliteist ei lubatud Danske Leedu filiaalil eh, seda, et neil on mitteresidentsidest, residentidest kliendid, aga kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal Briti Neitsi saarte ettevõte, mis ei ole ju resident ettevõte, saatis sada miljonit dollarit läbi USA vahendaja panga Äh, kliendi arvele äh, Danske Eesti filiaalis. see äh, klient küll löödi minema rahapesukahtluse tõttu, aga seetõttu tekib küsimus, miks Leedu filiaalis ei olnud mitteresidentidest kliente lubatud alguses, olid lubatud ju mitteresidentidest kliendid. ning teiseks, oli väga ebameeldiv mitteresidendist klient, aga me ei, ei kuule temast mitte midagi. siis see Venemaa filiaal kliendid olid väga rahul, kui see, kui äh, avati see rublades äh, äh, arve samuti, sest huvitav on see, et tuleb välja, et need kaks Venemaa panka üsna rangelt kontrollisid, aga Euroopa Panga Venemaa filiaal kontrollis üsna pealiskaudselt dokumente. siis Euroopa Panga USA tütarettevõte sellel kulus vähemalt üheksa aastat äh, selleks, et need arved sulgeda. USA pankadel arvete sulgemiseks kulus vähemalt seitse aastat ning isegi see teine USA pank, mis avas arved pärast seda, kui esimene USA pank lahkus, temal kulus kaks aastat, ennem kui nad said aru, et on probleem ja lõpetasid oma suhted Danske pangaga. me võime näha, et skandaal on seotud kaheksa Euroopa Liidu liikmesriigiga ja USA-ga esimeses laines oli kaheksa Euroopa Liidu liikmesriiki äh, ja ärgem unustagem, et raha jõudis lõpuks tõenäoliselt igasse liikmesriiki. on Eesti, Taani, Leedu, USA ning siis kahe Euroopa Panga äh, emamaad, äh, millel oli siis ühel Venemaal ning teisel USA-s filiaal. minu arvates sama oluline ja sama süüdi on ka riigid, kus olid need varifirmad, mis olid skeemi kaasatud. Taani ja kui te kuulasite Taani kuulamist äh, esmaspäeval, siis me rääkisime KS-idest, mis on see piiratud vastutusega partnerlus. Taanis, mida kuritarvitati, seal leiti vist viiskümmend neli sellist ettevõtet ning nad kõik olid kahtlased. mina andsin nendest teada ka panga juhatusele, aga seda ignoreeriti. aga ilmselgelt kõige hullem on Ühendkuningriik siin tuleb natukene viisakalt rääkida, kui rääkida äh, sellises institutsioonis nagu teie oma, aga oma kodumaast rääkides ei pea jääma viisakaks. Ühendkuningriigi roll on häbiväärne, see piiratud vastutusega partnerlus ning Šoti äh, vastutusega partnerlus äh, on kuritarvitanud süsteemi aastaid. Ühendkuningriigi ajakirjanikud leidsid näite ettevõttest, see ei olnud see LLP, vaid see oli tavaline vastutusega ettevõte. sellel ettevõttel oli direktor, kes sündis, sai, abiellus ja muud ja sai ettevõtte direktoriks kolme kuu jooksul. päris kiiresti arenes. siis on ka riike, kus toimusid paralleelskeemid, üks klient, kellega ma kohtusin, kes ka, ka muutus kahtlustatavaks mm, selles, selles skeemis, rääkis samast süsteemist Lätis ning äh, Moskvas kohatud kolleeg rääkis, et sama süsteem toimub ka Tšehhi Vabariigis. siis äh, ühed, mõned lühikesed väikesed näited, kuidas asi toimis. sest ka regulaatorite roll on siin oluline, võimalik, et mitte kõige positiivsemalt. Taani finantsinspektsioon vasakul pool on siin väljavõte sisemeilist, mis saadeti Danske panga kõrgelt juhatuse liikmelt Äh, kus öeldi, et Taani finantsinspektsioon on aidanud panka kriitilises olukorras. kui panga äh, kõrge direktor ütleb, et Taani finantsinspektsioon on neid aidanud, siis võib öelda küll, et finantsinspektsioon tõenäoliselt aitas neid. ning nüüd tekib küsimus, kas finantsinspektsiooni roll on aidata pankasid. siin tekib ka muid küsimusi. kui nad oleks aidanud öö, äh, Rootsi eh, filiaali, Rootsi panga filiaali Taanis või nad aitasid ainult enda Taani kõige suuremat panka. teine tsitaat. ma ei saa kahjuks inimeste nimesid nimetada, aga teine inimene ei olnud Taani finantsinspektsiooni ametnik. esimene inimene oli finantsinspektsiooni ametnik. Need, nendest kommentaaridest anti mulle teada jaanuaris kaks tuhat viisteist ennem seda, kui kogu see skandaal puhkes. seega ei ole mingit põhjust kahelda seda, aga miks see inimene siis öö, öö, ütles mulle sellist asja? ta ütles, et finants, Taani finantsinspektsiooni inimene ütles, mind absoluutselt ei huvita, mis toimub Eestis, minu ülesanne on kaitsta Danske panka. ehk siis jälle samamoodi aidata ja kaitsta. kas see vastab Euroopa Liidu õigustikule ja seda te ootate oma regulaatoritelt? nüüd Eesti Finantsinspektsioon. siin on peaaegu nagu kaks erinevat finantsinspektsiooni. üks alustas tööd kaks tuhat neliteist väga aktiivselt ning ennem seda äh, oli teistsugune finantsinspektsioon ja siin on eriti ebameeldiv näide. seitsmendal aprillil saime me teada, et Eesti finantsinspektsioon võttis ühendust Taani omaga ja seda oli ennemgi juhtunud kus mainiti mustas nimekirjas olevaid Vene kliente. Eesti Finantsinspektsioon ütles, et nad võtsid pangaga ühendust kaks korda, aga neile on jäänud mulje, et pank Eestis ei võta väga tõsiselt seda asja, see oli seitsmendal aprillil. ning siis järgmise kolme nädalaga juhtus midagi maagilist, sest kahekümne viiendaks aprilliks kohtumise protokoll Finantsinspektsiooni ja Danske Estonia vahel näitab, et äh, justkui koostöö on olnud väga konstruktiivne ning mingeid etteheiteid ei ole. mis siis juhtus selle kaheksateistkümne päevaga? ja vaatame siis Eesti äh, Finantsjärelevalveameti rolli. see on üsna šokeeriv läbikukkumise näide. see on seotud nüüd ettevõttega, ütleme, et ettevõttega A. Äh, veebruaris kaks, juunis kaks tuhat kaksteist avati filiaal e, e Äh, avati arve Danskes Eestis. veebruaris kaks tuhat kolmteist anti sellest teada Finantsinspektsioonile. siis äh, äh, ma eeldan, ka teisel juulil küsis Finantsinspektsioon küsimusi ettevõtte A kohta. kaheksateistkümnendal juulil veel üks kord. kahekümne viiendal septembril kaks tuhat kolmteist suleti need arved, aga avati uued. ja aprillis kaks tuhat neliteist, kui ma lahkusin, oli neli sellega seotud ettevõtjad endiselt omasid arveid. ning üheksateistkümnendal juulil, üks päev pärast küsimuste esitamist, avas, avati öö, arved A, öö, registreeriti ettevõtted Ühendkuningriigis, mis ilmselgelt olid libaettevõtted. miks siis ei palutud, et Ühendkuningriigi võimud neid, Eesti Finantsinspektsiooni aitaksid? ning siis mitteavalikustamislepingud. Äh, nagu on palju sellest räägitud, siis äh, mina sõlmisin ka, kirjutasin alla sellisele salastusleppele, et ma ei saaks rääkida pangas toimuvast. selline see äh, leping on. Neid ei ole väga sageli näha, sest seal, kui vaadata all paremasse nurka, siis see kõik on salastatud. minul oli loomulikult ka jurist. võtsin ka advokaadi pärast, kui ma alla olin kirjutanud, et uurida, mida see täpselt tähendab, aga kahe tuhande viieteistkümnendal aastal sain ma aru, et selle dokumendiga saab takistada mind äh, rääkimast ametivõimudega, aga võib-olla ka mitte ning eraisikuna ma ei saa riskida. mina äh, mm, räägin Finantsametiga ainult siis, kui ma tean, et, et minu olukord on täiesti turvaline. kokkuvõtteks on siin neli võtmeküsimust kõigepealt. ei saa lubada seda, et need äh, salastuslepingud äh, ei luba selliseid kuritegusid paljastada. teiseks Äh, on meil siin raporti projekt, millega räägitakse äh, varifirmade äh, rajamise takistamisest Euroopa Liidu riikides. kolmandaks, see emamaa eelistamine sellistel puhkudel Taani puhul, isegi ei olnud pehmet määrust, vaid selline hälli, hellitav määrustik Danske panga suhtes. ma arvan, et me peaksime ka neljandaks äh, leidma parema kaitse vilepuhujate jaoks. vabandust, et ma ületasin oma aega, suur tänu tähelepanu eest! suur tänu, härra Wilkinson, see oli seda aja ületamist väärt. Your information, although alarming uh... kuigi see info on murettekitav, äh, on väga hea, et seda kuulsime ning tuletaksin meelde, et slaidid, mille härra Wilkinson on ette valmistanud ja mida äsja nägite, on saadaval taks kolm äh, komisjoni veebisaidil pärast tänast kohtumist. härra Koon äh, saab järgmisena sõna kuni seitse minutit, palun. aitäh ja suur tänu selle võimaluse eest. kui me räägime rikkumistest teatajate kaitsest, siis see ei ole kuidagi seotud sellega, kas rikkumistest teatajatele meeldivad või mitte, see ei ole enam tähtsaim küsimus. kõige tähtsam küsimus on see, kas te tahate tõhusalt võidelda korruptsiooni ja pettuse vastu? kui vastus sellele on jah, siis on nüüdseks demonstreeritud, et tuleb äh, innustada rikkumistest teatajaid ja nende infot ära kasutada. põhjus on ilmne, kuulsite seda härra Wilkinsonilt, meil on vaja siseteavet rahapesu, maksudest kõrvalehiilimise kohta, need kuriteod erinevalt mõrvadest, kus ohver on selgelt näha, need kuriteod on varjatud kuriteod äh, on tõhusad äh, sellisel juhul, kui keegi ei tea, et need on aset leidnud ilma siseringis oleva isikuta, ei saagi me teada, et mingisugune ohver olemas on. Ameerika Ühend-, Ameerika Ühendriikides aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend kuus me ajakohastasime vana seadust, mis äh, kodusõja aegu vastu võeti. seal see reegel, mis sellest tuleneb, on väga lihtne, tuleb anda stiimuleid rikkumistest teatajatele, kui äh, neil on teavet, äh, mille tulemusel äh, saadakse kuriteo jälile, siis nad saavad tasu. kui kuriteo jälile ei saada, siis nad tasu ei saa. tasu tuleb korruptsiooniraha tagasi saamisest ja maksumaksjatele ei lähe see midagi maksma. see oli selline eksperiment, selline eksperiment, millest me kõik võime täna midagi õppida. kolmkümmend kaks aastat hiljem on meie valitsuse ametnikud, kes selle programmi eest vastutavad, äh, järeldanud, et selline vahend on kõige tõhusam relv korruptsioonivastases võitlu-, võitluses asi ei ole selles, et rikkumistest teatajatest on kasu ja hea, kui mõni härra Wilkinson niisugune mees sõna võtab iga kümne aasta tagant. kui meil on tõeline programm, siis rikkumisest teataja, kes tuvastab kuriteo, temast saab kõige ähm, olulisem tööriist selles võitluses, seega küsimus Euroopa Parlamendis on järgmine, kas te tahate kasutada neid kõige tähtsamaid vahendeid selleks, et võidelda korruptsiooni vastu? või tahate jätkata, et rahapesu jätkuks äh, järgmise kahesaja miljardi dollari skandaalini? tõendus, et Ameerika süsteem toimib, äh, seda näitavad äh, sissetulekud, dollarid ja sendid. ärkamustest teatajatele makstakse seetõttu tehakse kalkulatsioone kõigi pettuse juhtumite kohta, kui pa-, kas valitsus tabas ise äh, pettuse või tuli info pettuse kohta rikkumisest teatajad, selle kohta on terve masinavärk paika pandud, äh, et äh, tuvastada, kus suunas saadi teave, mis viis pettuse tuvastamise pärast kolmekümmet kahte aastat, aastal kaks tuhat seitseteist üheksakümmend kaks protsenti rikkumistest teatajad said äh, tagasi saadud tulust äh, osa ja. ja kaheksa protsenti kõigest avastati valitud asutuste poolt, seega me näeme, et äh, tõepoolest on see kõige tõhusam vahend. ning siit graafikult näete, kui hästi see on toiminud pärast aastat tuhat üheksasada kaheksakümmend seitse, kui seadust ajakohastati. summad aina suurenevad, kui arvestatakse, kui palju pettustest on raha tagasi saadud pärast kaheksakümne kuuendat aastat seitsekümmend kaks protsenti juhtumitest teatati rikkumisest teatajate poolt ja need on äh, Justiitsministeeriumi andmed. see on äh, kõige tähtsam vahend, mitmed siin tsitaadid, kõige tähtsam on siin see, et äh, USA seadused on riikideülesed oma kohaldamise poolest üle kahekümne viie tuhande mitte USA kodaniku on äh, väärtpaberite ja börsitehingute komisjoni kaudu rikkumistest teada andnud, enamik neist on pärit Euroopast. tuhanded rikkumistest teatajad, äh, kellel puudub piisav kaitse oma koduriigis, nad tulevad äh, USA-sse selleks, et saada kasu nendest seadustest. miljoneid hüvitisi on neile ka välja makstud minu lemmikseadus on äh, mak-, Ameerika Maksuameti maksuseadus, see on kõige olulisem äh, edulugu rikkumistest teatajateks, ma ei tea, kui paljud parlamendisaadikud teavad sellest, et kõik teadaolevad ebaseaduslikud äh, arved Ameerika Ühendriikides on suletud, kõik pangad pöördusid Finantsinspektsiooni poole ja sulgesid arved ja miks, miks see nii edukas oli? kuna ka pankurid said USA õiguse alusel kaitse ja neile oli kasumlikum see, et pankurid annavad üles oma USA kliendid selle asemel, et neid kaitsta. see on väga tõhus seadus, aastal kaks tuhat kaheksateist muudeti seda selleks, et hõlmata ka rahapesuvastast võitlust. see on väga hea mudel ja just sellist seadust peaksite ka teie kasutama maksudest, maksude vältimise, väärtpaberipettuste ja rahapesu vastases võitluses. siin on lihtsalt näide nendest riikidest tähistatud punasega, kust on pärit USA poole pöördunud rikkumistest teatajad, kes on konfidentsiaalselt vastu, vastavalt meie seadusele teatanud, teavitanud äh, korruptsioonijuhtumistest ja seda seetõttu, et meil on äh, vastav tõhus seadusandlus paigas. see on tsitaat äh, väärtpaberite ja börsitehingute komisjoni juhi poolt ja see võtab selle küsimuse väga hästi kokku. kuulsite ka härra Wilkinsonilt, miks on tema tunnistused nii tähtsad? võimendaja, meie programm, mis, millest tuleb väga kvaliteetseid vihjeid ja mõnel juhul ka tõendeid, just see viib meid selleni, et programm on nii edukas, suur tänu! aitäh, härra Koon! nüüd toimub mõttevahetus meie liikmetega, nagu ikka, küsimused ja vastused viie minutiga küsimus üks minut ja ülejäänud aeg siis vastustele. kõigepealt Ludek Niedermayer, kes on Rahvapartei kaasraportöör. suur tänu ja vabandan, et hilinesin. olime EKONi hääletusel, esimene küsimus. mitteavaldamise lepingutes on puudusi, aga mis oli peamine viga järelevalve poolelt? selleks, et ava, avastataks varem selliseid rikkumisi. ja teine lühike küsimus. Teie sõnavõtus, kui ma ei eksi, on info selle kohta, et sarnaseid skeeme kasutati teistes riikides, kui ma ei eksi, siis Lätis ja Tšehhi Vabariigis. kas te võiks pikemalt seda selgitada, palun? suur tänu küsimuse eest. Äh, teisele vastan kõigepealt. sama skeem toimis ja võin nimetada mõnede pankade nimesid, kes olid kaasatud ka Lätis, paraku raske teiega jagada, arvestades konfidentsiaalsuse nõuet Tšehhi Vabariigi osas. paraku ma nimesid ei tea kuigi palju, ma ei, ma tean vaid seda, et kasu, et toimus selline skeem ja kui Tšehhi ametivõimud soovivad rohkem teada selle skeemi kohta ja muidugi, kui Danske pank seda lubab, siis hea meelega jagame neid üksikasju ja loodame, et nemad siis leiavad, milline pank see täpselt oli. nüüd esimene küsimus. järelevalve ja tema puudused. rääkides Eesti äh, Rahapesu Andmebüroost, kas see oli täielik äh, pädevuse puudumine, eba, kompetentsi puudumine, nemad oleksid väga suure kala juba väga vara võinud kinni püüda. ja ma ei mõista, mul ei ole sõnu selle kohta, kuidas see võis juhtuda nüüd äh, rääkides finantsjärelevalveasutusest, ma arvan, siin oli lihtsalt selguse puudus parimal juhul. kui me loeme Taani finantsinspektsiooni asju aastal kaks tuhat kaksteist, ütlesid hea meelega rõõmsalt ameeriklastele, kõik on hästi. ja nüüd nad ütlevad, et ei, see, mis juhtub Eestis, meil ei, meil ei ole sellega midagi tegemist. siin on mõn-, siin on koordineerimise probleem ja selguse probleem, vastutuse probleem, aga põhimõtteliselt ma arvan, et on siin olnud äh, lihtsalt äh, halvad teod, mida tuleks uurida. suur tänu, nüüd Jeppe Kohvot, sotsiaaldemokraatide kaasraportöör. aitäh, suur tänu mõlemale samuti tulemast täna, härra Wilkinson äh,. olen väga tänulik, et tulite ja, ja purustasite vaikuse NDA ehk mitteavaldamise leping Danske pank nüüd ütles, et ei ole nüüd, et, et äh, ta, neil ei ole enam vastuväiteid selle avaldamisele. me oleme juba slaidides nägime pisut, kas te teete selle kõik avalikuks, milline see leping oli? ja esiteks, miks te üldse selle lepingu sõlmisite, allkirjastasite ja millistel kaalutlustel? teiseks, te, teie telefoni kuulati pealt, sain ma aru salvestati, seda ütlesite esmaspäeval Taani parlamendis kuulamisel. kas te võiksite pikemalt rääkida sellest? kas oli tavaline Danske pangas ja kust te selle info saite, et äh, teie kõnesid salvestati ja milleks seda, milleks seda kasutati teie suhtes? ja oma kirjalikus vastuses ütlete, et korduvalt aastatel kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat neliteist suhtlesite kõrgemate, kõrgema juhtkonna liikmetega ja samuti juhatuse liikmetega, kas te võite öelda, kas täna need isikud endiselt töötavad Danske pangas? ja härra Koon, õiguslikust perspektiivist, kas teie jaoks oleks on mõttekas, et Euroopa Liidus on kakskümmend kaheksa erinevat eri,, erinevat reeglite kogumit Euroopa Liidus rikkumistest teatajate kaitsmiseks. härra Wilkinson, esimene küsimus Danske Bank ei ole eh, meile teatanud ei läbi advokaadi ega kellegi teise, et, eh, et, eh, et me suud-, võime vabalt avaldada selle mitteavaldamise lepingu, nad on seda pressis öelnud, kuid meile mitte. härra Wilkinson ka ütles, et saladuse hoidmise lepingus on öeldud, et me ei saa seda avalikuks teha. aga kui nad meile selle teatise saadavad, siis me teeme selle avalikuks me lihtsalt tegime avalikuks vastava klausli, et te peaksite austama minu eraelu ja mille me nüüd siia ekraanile panime, oli see klausel, mis ütleb, kas ma tohin rääkida ametivõimudega. ja mina saan aru, et see võib olla, võib ka mitte olla nii õiguslikust seisukohast. miks ma sellele alla kirjutasin? pisut tausta võib-olla teile. kui ma tagasi astusin siis pangal oli õigus takistada mul tööle tulemast ja mitte tasu saada selle eest. pank, muud õigust rahale ei ole. Äh, mul on etteteatamisperiood ja siis ma pean selle jooksul töötama ja siis ma lahkun ja mulle makstakse veel kuus kuud, et ma ei läheks konkurendi juurde tööle. aprilli lõpus äh, juhtkonna li-, keegi juhtkonnast tuli Kopenhaagenist, et minuga kohtuda, tal oli leping käes, sellele oli ta ise alla kirjutanud, ta ütles ka, et tema ülemus oli selle kinnitanud ja et me hakkame tõesti panga tippjuhtkonda juurde jõudma. ja samuti Eesti haru esindaja pidi sellele alla kirjutama. mul ei olnud õigust hüvitisele, kuid selles oli kaasatud see ja kui ma seda lepingut lugesin, see mulle ei meeldinud, seal olid mõned punktid, mille, mis tekitasid muret, üks, millest, millega tõstatasin, oli just mitteavaldamise kokkulepe. ja minu mure seisnes selles, et arvestades, mida pank oli teinud, ei olnud mingit tagantist, et pank tõesti hakkaks asjalikult asju uurima ja viiks selle lõpule, aga siis juhtus kaks sündmust äh, juhtkonna esindaja vaatas mulle otse silma ja lubas mulle isiklikult, et tal ei olnud, et tal on nulltolerants rahapesu suhtes ja ta, ja lahendab kogu asja, isiklikult lubas mulle. ja seda magi tahtsingi kuulda. ja teiseks, äh, kui ma siis lepingule alla kirjutasin, äh, ütlesid nad, et siis ma saaksin, alla kirjutan ja siis saan veel kakskümmend tuhat eurot mul oli pere, sain, mida tahtsin, ehk siis, et juhtkonna liige ütleb mulle silma vaadates, et, et asi aetakse korda. ja ma lihtsalt otsustasin, et õige asi oli uskuda teda, võtta raha ja lah-, ja jätta see asi sinnapaika. nüüd telefoni pealtkuulamine on igati tavaline pankades, et teatud kõnesid salvestatakse. näiteks kui ma räägin kliendiga ja klient helistab mulle ja ütleb, et tahab osta eurosid, müüa dollareid ja mina ostaksin dollareid, müüksin eurosid, siis kokkuvõttes tekiks meil probleem, siis kui äh, klient näeb, milline tehing tegelikult tehti, see on ju selge. ja niisiis neid salvest-, kõnesid salvestatakse, nii et vaidluse korral on võimalik kontrollida, see on igati õige. ja pank, panga jaoks on see igati õiguslik ja õige ja ma olen nõus, seda ütleb pank, ma olen nõus, mõnikord tõesti oli vajagi kuulata üle neid, kui oli vaidlused klientidega, aga minu juhtumil, puhul pank kuulas minu kõnesid, kuid mitte klientidega, vaid Äh, keegi oli tuvastanud minu kõnet siseaudiitoriga. siseaud-, meil toimis si-, siseaudit ja nemad said kõned, kes minu, minu advokaadi arvamus oli, et see on ebaseaduslik, sest pole mingit põhjust selleks. võib-olla keegi suudab leida mingi hea põhjuse, kuid mina mitte. ja neljas küsimus. juhtkond, ma arvan, et et äh, ma ei saa neid nimetada. And, and just so you understand the although Danske Bank way ja äh, veel selgituseks, kuigi Danske Bank selle äh, tunnistuse andmise jaoks loobus konfidentsiaalsuslepingust, hoiatasid nad, et nad panga, Eesti või mõne muu riigi pangaseadustiku kohaselt võib teda süüdistada lepingu rikkumises või andmelekkes seega tekkis olukord, et juhtiv vilepuhuja on olukorras, kus ta ei saa inimesi identifitseerida, neid, neid kliente, ning ta ei saa identifitseerida ka ettevõtte ametnikke, kes on kaasatud. loomulikult see on öö, seotud öö, nende reeglitega. Te küsisite, kas reeglid peaks harmoneerima, absoluutselt, muidugi kuigi äh, äh, ei ole hea, kui äh, ühes riigis on lubatud avalikustada, teistes mitte, kuigi kaasatud on palju erinevaid riike. ning ma järgiksin reegliste ühtlustamise puhul selle, selliste riikide reegleid, kus on need kõige karmimad. suur tänu, palun kolleegid, ärge nii palju küsimusi korraga küsige, sest muidu ei suudeta neile viie minutiga vastata. Gunnar Hökmark, palun. aitäh! aitäh selle info eest. et tuleb tunnistada, et see on üsna ärritav. mul on justkui väga naiivne küsimus. suurem osa meist on niinimetatud poliitilised eksperdid siin, mis tähendab, et meie ja meie pere, äh, pered äh, viime läbi väga väikeseid äh, finantstehinguid võrreldes nende tehingutega, millest me siin räägime. aga ma tahaksin mõista, et kuna need reeglid eksisteerivad igas pangas, ka Danske pangas, kuidas siis saab juhtuda? et pangad kontrollivad parlamendisaadikute tehinguid, aga ei kontrolli Venemaalt tulevaid üüratuid rahasummasid, mis ohustavad meie julgeolekut. ma tean, et mingisugust konkreetset vastust minu küsimusele ei ole, aga kas mingisugune Manitski seadus, sellesarnane seadus aitaks sellise probleemiga võidelda? mitte ainult ei tagataks, et pangad teeksid seda, mida nad peavad tegema, vaid tagaks ka öö, selle, et me suudame võidelda konkreetsete rahapesijate endaga. aitäh, ma vastan esimesele poolele, härra Koon vastab teisele vast. mind hämmastab ka, kuidas see asi sai juhtuda on olemas suured rahapesuvastased kontrollisüsteemid, te võite avada arve ehm, Eestis mitteresidentidest kliendid pidid läbima kontrolli ja selle pidi kliendi vastuvõtmiskomisjon kinnitama ning see kliendi vastuvõtmiskomisjon kukkus läbi. Eesti Äh, Eesti harus oli rahapesuvastane üksus, mis suhtles ka äh, emapanga rahapesuvastase üksusega, ma ei tea, saa tõesti aru, kuidas see süsteem läbi sai kukkuda. kuidas sai juht-, äh, kuigi on ju selge, et Venemaalt tulev raha on riskantne. aga Danske Eesti filiaali siseauditi, auditid näitavad, et mõningad nende aruanded ütlevad, et Venemaalt pärit rahaga tehingud, kui tehinguid peeti üsna madala riskiga tehinguteks teatud juhtudel. jah, ma nõustun, et see Magnitski seadus ja muud sarnased on väga kasulikud, mis tuleks ka ellu rakendada, aga seaduse taga peab olema ka põhjendus selle öö, öö, ja, ja, ja tõendite jaoks on vajagi vilepuhujaid kui vilepuhujaid saab karistada, siis on väga väike võimalus, et nad üldse esile kerkivad. kümne-viieteist aasta jooksul näiteks Danske pangast tuli ainult üks julge vilepuhuja. ning sellega jõuame teise asja juurde, mida mainis härra Wilkinson just. oli olemas järelevalvevõrgustik pangas, seal Eestis oli see kolmetasandiline ning need kõik kolm tasandit kukkusid läbi. aga ma olen kolmkümmend neli aastat esindanud vilepuhujaid ja võin kinnitada, et ühed parimad minu kliendid on just olnud need inimesed, kes äh, töötavad nendes järelevalveüksustes pangas, kes näevad, kuidas süsteem on läbi kukkunud ning siis öö, äh, lekitavad selle info. ilma selleta, äh, ilma selleta, et vilepuhujaid ei kaitsta, ei riski ükski inimene oma elatise või eluga ning siis olukord uuesti paari aasta järel uuesti kordub. aitäh! kolmkümmend sekundit on meil veel. härra Wilkinson, ma olen endiselt naiivne, vahest selgitate, miks oli võimalik suurtel oligarhidel, mitte väikestel vanaemadel, üle kanda selliseid summasid? sest ma tõesti ei mõista seda ma arvan, et natukene eksitav on rääkida oligarhidest, olid lihtsalt kliendid tuleb välja, et olid olemas äh, formaalselt korralikud kontrollmehhanismid, aga äh, reaalsus näitab, et kontrollmehhanism oli olemas ainult formaalselt. proua Rosier. tänan, härra esimees. minu küsimused on peamiselt suunatud härra Wilkinsonile. räägime vilepuhujate kaitsest ja see on parlamendi asjadega väga tihedalt seotud. eile hommikul võtsime vastu Euroopa Parlamendi positsiooni direktiivi eelnõu osas. ja tahaksingi teada täpsemalt, milline, milli-, teie, teie lugu ja selle mõju, kõigepealt muidugi tahaksin teid tänada, me mõistame väga hästi, et teie olukord on äärmiselt, on äärmiselt raske, aga esimene küsimus Äh, arvestades direktiivi äh, ja karistusaktsioone. kas teid on üritatud karistada? Äh, te olete mõnest asjast ka juba rääkinud. kas te võiksite kirjeldada, millist survet teile on avaldanud teie tööandja? ja teiseks tahaksin teada. Teie kasutasite ettevõtte sisest kanalit ja kirjutasite alla ka saladuse hoidmise lepingule. kas te oleksite tegelikult tahtnud kasutada ka muid vahendeid teabe andmiseks, näiteks mingisugune sõltumatu reguleeriv amet, kellele rikkumistest teatada või ajakirjandus? ja teie konkreetsel juhtumil teie nime avalikuks tegemine toimus vastu teie tahtmist oma sõnades te küll andsite mõista, et see tulenes siiski ettevõttest, aga mis on olnud selle mõju teile? ja kodanikuna tahaksin teada. see kõik sai avalikuks, see, seda, sellest räägite ajakirjanduses ja mis võiks olla kasu sellest kodanikele üldisemalt ja ütleksin ka laiemalt äh, sellisele kogule nagu meie parlament, et kuidas saaksime sellele tuginedes paremaid eeskirju välja töötada rahapesu vastu võitlemiseks? loodetavasti suutsin kõik küsimused üles kirjutada. kõigepealt see viimane, minu nime avalikustamine. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal teatas pank, et öö, äh, vilepuhuja oli tegutsenud. ja mis te siis arvate, et mis juhtub? kas hakatakse väga intensiivselt meedia poolt hakkama, äh, otsima vilepuhujat? tegelikult olid lihtsalt Eestis ja Taanis üks meediaväljaanne, kes said minu nimest teada ja nad ei avalikustanud minu nime. ning siis äh, esitati kümme äh, võtmeküsimust pangale äh, Äh, meedia poolt number kuus nendest oli, kes oli vilepuhuja, mis tundus kõige tähtsam olevat. Äh, üks Eesti ette, äh, meediaväljaanne lõpuks avalikustas minu nime, see on minu õiguste täielik rikkumine ning see on kohutav. milline vilepuhuja veel soovib siis avalikustada rikkumisi, kui niimoodi juhtub? probleem aga on selles, et ma usun ka vabasse ajakirjandusse ning ma näen siin, kuidas Taani ajakirjanikud on teinud suurepärast tööd ning siis Eesti ajaleht avalikustab minu nime. seega mul on siin kahetised tunded. on öö, suur erinevus selles, mis on avalikkuse huvides ning millest avalikkus huvitub. ning ajakirjanikud peavad ka mõistma seda erinevust. mis puudutab öö, sisemist või välist aruandlust, siis see on ka väga oluline teema, tuleb mõista finantsteenuste sektori ning näiteks medõe töö erinevusi. kui medõe puhul on mingi eksum-, eksimus, siis tõenäoliselt ei pöörduta eksinud arsti poolde, poole. palju realistlikum, et on, on mingisugune väline üksus, kellele sellest eksimusest teada antakse aga minu puhul mulle isegi ei, eh, eh, ma isegi ei kahtlustanud, et minu hoiatusi ei võeta tõsiselt. ma olen endiselt hämmeldunud, et, et neid ei võetud tõsiselt. ei olnud mingit põhjust välispoolsete eh, üksuste poole pöörduda. siis minu olukord Ühendkuningriigis umbes kakskümmend aastat tagasi võeti vastu avalikkuse huvides info avaldamise seadus ning öö, öö, see ning selgub, et ja sellega sätestatakse, et et ei tohi töölepingusse kirjutada sisse keeldu öö, riigiametitele rikkumistest teada anda tuleb ju mõista, et pank on ratsionaalne majandusüksus, isegi kui nad on üheksakümmend protsenti kindlad, eh, et kui nad lähevad kohtusse, eh, eh, et nad kaotavad, sest, aga nad pöörduvad kohtusse ikkagi, sest see heidutab järgmisi potentsiaalseid vilepuhujaid. mis puudutab minu isiklikku olukorda, siis ma selle kohta väga palju ei soovi rääkida, kui ajalehed poleks mu nime avaldanud, siis mulle oleks see sobinud mu nime avalikustamine on tõesti mu äh, privaatsuse rikkumine. Inglise ajakirjanikud helistavad nüüd minu ämmale kuskil äh, Kesk-Eestis, kust, kuidas ma nüüd temalt siis jõulukingituse kätte saan sellel aastal? aitäh, härra Wilkinson. Maite Pakasaun-Urtundua, palun. aitäh. tahtsin teid äh, tänada selle julguse eest avalikult kõneleda, kui te räägite, et sellest, et kümme-viisteist aastat on selliseid asju tehtud, siis suur tänu teile info avaldamise eest. Te ütlete, et äh, isiklikult on see kahjustanud äh, teid äh, siis seda enam mitte kedagi ei tohiks sellistest rikkumistest teatamise eest kuidagi karistada või musta nimekirja panna. kui maailmas toimiksid kõik asjad äh, õigesti, siis äh, just teie aususe ja julguse eest pakutakse, pakutaks teile väga kõrgeid kohti ning need inimesed, kes äh, olid seotud äh, sellise, sellise tegevusega, millest ei räägi, üks käsi ei teadnud, äh, mida teine teeb, äh, eirati riske seoses Venemaalt sisse tuleva rahaga, nendele ei, nende karjäärid ei tohiks üldse jätkuda. milles oli probleem? kas need inimesed, kes sellega tegu-, tegutsesid, on pangast lahkunud, kas neil on probleeme? ei aga teie olite see aus inimene, kes rääkis meile ja meil on vaja just selliseid fakte teada, et teada, milliseid tühimikke tuleb veel täita. me peame kindlasti parandama kaitset rikkumistest teatajate jaoks, härra Cohn rääkis hüvitistest, mida makstakse ja me peaksime ka selles suunas liikuma. If I perhaps make a little comment and then leave Steve minu poolt väike märkus ja Steve siis äh, võtab selle vastuse kokku. ma ei taha, et te mõtleksite minu peale kui rikkumistest teatajatele mõtlete. mõelge nendele inimestele, kes oleksid võinud äh, rääkida nendest küsimustest äh, Danske pangas Eestis. näiteks Tiia nimeline naine, kes on töötanud Eesti Danske pangas mitu aastat võib-olla töötas ta Danske pangas, võib-olla mis tahes ettevõttes, ta on üksik ema kahe lapsega, elab väikeses korteris äh, Tallinna äärelinnas, äh, peab maksma ka kodulaenu. see naine avastab, et Danske pangas on midagi mäda. ta ei ole Briti kodanik, kes võib lõpuks öelda, et mida iganes, ma kolin tagasi kodumaale, ta ei saa kuhugi kolida, ta peab jääma Eestisse mida siis tema teeks, kui midagi sellist avastab, ta teab ju, mis juhtub, kui ta sisemiselt äh, raporteerib sellest, võib-olla ei lasta teda lahti, aga alati on koondamisi ja ta teab, et ta on koondamiste nimekirjas kindlasti esimene ja kui ta koondatakse, äh, soovib ta tööd saada teises pangas, mida teevad aga teised pangad, kõigepealt helistavad nad äh, nendesse pankadesse, kus ta enne töötab, aga seal on ta mustas nimekirjas siis ta mõtleb, et hästi, sellisel juhul pean äh, kuskil mujal valdkonnas tööd leidma. probleem on selles aga kakskümmend 20... Äh, finantssektoris on äh, väga palju, väga kõrgem palk ja kui ta läheb kuhugi mujale sektorisse tööle, siis ta ei saa enam oma kodulaenu maksta, seega ta mõtleb ikka järele, enne kui rikkumisest teatab. seega ei tohi mõelda ainult ühest inimesest minust, mõelge kõigile nendele tiiadele Euroopas, kes ei saa riskida sellega, et rikkumistest teatavad. küsimus ei ole selles, kas see süsteem minu jaoks toimib, vaid kas see toimib ka nende jaoks uh,. I think that there are three best practice- ma arvan, et siin on kolm äh, viidet parimatele tavadele, mida saaks äh, finantsteenuste sektoris kasutada. ja see komisjon siin võiks neid soovitada. esiteks äh, provision-, professionaalne valitsusüksus, mis tegeleb rikkumistest teatajatega, maksab neile hüvitisi ning äh, menetleb nendelt saadud teavet professionaalselt. teiseks, õigus konfidentsiaalsusele, anonüümsusele. nagu te näete, kui nimed äh, avalikustatakse, siis äh, tulevikus on töökohta keeruline leida, kui mitte võimatu seega üks suurim kahjustaja rikkumistest teatamises on äh, hirm, et äh, ei leita enam tööd ning kolmas, tuleb läbi mõelda hüvitiste mudel. praegu enamike seaduste järgi makstakse rikkumistest teatajale otseselt seoses äh, nende enda poolt saadud kahjule. kas me elame sellises maailmas, kus me võime kellelegi tänaval piitsa anda ja siis viskame ta poole peotäie dollareid? ei meil on vaja sellist äh, pe-, pettuse tuvastamise süsteemi, mis ei sõltuks ohvrile tehtud kahjuseks. meil on vaja sellist mudelit, kus informatsiooni kvaliteet on tähtis. see, kuidas äh, sinu teavest on kasu avalikkusele ja kas sellest on kasu ka petturite vastutusele võtmisel seega konfidentsiaalsus ja sellised stiimulid on tähtsad eduka programmi puhul. aitäh. Stilios Kuluglu, palun. Uh, härra Kohn, kui tähtis on anonüümsus rikkumistest teatajate juhtumite puhul? minu koduriigis Kreekas näiteks uuritakse praegu ühte skandaali rikkumistest teatajad on jäänud anonüümseks, aga neid rünnatakse äh, sõimatakse kõikvõimalike sõnadega kurjategijateks, valetajateks ja nii edasi. Nende inimeste poolt, kes väidetavalt on skandaalis osalised, kas on äh, võimalik tagada anonüümsus äh, rikkumistest teatajatel, see oli esimene küsimus, teine küsimus, härra Wilkinson, Taani parlamendi ees rääkisite ka kolmest teisest pangast, kes olid seotud äh, kahesaja miljardi dollari liigutamisega. Deutsche Bank, äh, JP Morgan ja Ameerika Pank. kas teie konfidentsiaalsusleping äh, hõlmab ka seda, et te saa-, te saate või ei saa nende pankade nimesid avalikustada siin? mis puudutab konfidentsiaalsust ja anonüümsust, siis jah, see on siin keskne, kui USA-s Dodd-Franki akti äh, arutati, senati komisjonis ise sellega töötasin, siis ka kättemaksu küsimus tõusetus ja seal leiti lahendus, kui äh, rikkumisteataja ei saa seda teha anonüümselt, siis äh, on tal kriips peas, Wall Streetil ta enam tööd ei leia ja seda teati tänu ähm, aastaste pikkustele uurimistele. ja see oli muusika minu kõrvadele, kuna äh, seadus esmakordselt võimaldas konfidentsiaalsuse rikkumistest teatajatel, see on väga hea. võrreldes sellega, mis toimub Kreekas, üht-teist sellest tean, esindan ju mitmeid äh, rikkumistest teatajaid Euroopas võin öelda järgmist. hirm Euroopas on see, et isik tuleb äh, välja. püüdsin kümneid kuid selgitada, et USA-s saab rikkumistest teataja anonüümselt ja tohutu hirm on inimestel selles, et nende isik paljastatakse. ning teine küsimus, et asi oleks selge, Danske pank nii palju, kui nad on saanud, on loobunud oma õigustest tulenevalt sellest kokkuleppest, aga kõigist õigusest nad ei saa loobuda, näiteks sellest, et pank, mille nimi ma võin, mille nime ma võin teada, teie võite nimetada kolme panka, aga nägite minu slaidil, et mina ei saanud ühtegi neist nimetada ja nii need asjad on, Danske pank ei saa loobuda nende pankade õigusest anonüümsusele. And uh The criminal gets kurjategija saab oma identiteedikaitse vilepuhuja isik, aga lekitatakse ja mitte midagi teha ei saa. aitäh, Max Anderson. suur tänu, et te tulite välja selle infoga ja tegite õiget asja. Rootsis on seadus, mis on põhiseadusest tegelikult et avalikult asutused ei tohi üritada välja selgitada, kes oli rikkumistest teataja. ma arvan, see on väga huvitav eeskuju, mida ka teised peaksid kaaluma. me üritame tõhustada vilepuhujate kaitset Euroopa Parlamendis ja eile võtsime vastu seisukoha, mis seda tõesti tõhusalt teeks ja nüüd algavad läbirääkimised nõukoguga. aga on ka neid kes tahavad kohustuslikku sisemist aruandlust läbi sisemiste kanalite. härra Wilkinson, arvestades teie kogemust, kas see on teie arvates hea mõte ja tõhus viis asju lahendada, et oleks kohustuslikud aruandluskanalid? minu esimene küsimus oli see ja teine küsimus, kui te rääkisite finantsjärelevalveasutustest, öeldes, et see on nende töö kaitsta äh, Danske panka. mulle tundub, et see on regulatory capture nähtus, kus äh, reguleerivad asutused äh, lihtsalt jäävad vangi nendesamade ettevõtete poolt, kelle üle nad peaksid tegelikult regulatsioone kehtestama ja kas on siin kuidagi midagi seotud ka koduriigi eelistamisega? suur tänu küsimuste eest. Äh, Steve juba mulle annab märku, mis minu esimene vastus peaks olema, peaks olema ei. aga asi on no, pisut keerukam, oleneb sektorist. antud juhul ei olnud mõeldav, et detsembris näiteks läheksin otse Eesti ametiasutuse juurde, ilma et ma sisemiselt sellest räägiks. see oli minu jaoks mõeldamatu, see sellepärast, et ma usaldasin oma panka aga mõni teine inimene mõnes teises olukorras või teises, mõnes teises sektoris, haiglaõde, keegi, kes töötab haiglas näiteks, on hea näide just, tulebki väljapoole aru anda. nii et ähm, ma arvan, et siin on pisut nüansseeritumalt vaja läheneda. see on soovitav, kui on võimalik, tuleb üritada kõigepealt sisemiselt aru anda aga ei saa öelda, et see peab tingimata nii olema, peaks üritama. vilepuhujad on head töötajad ja kui neid ära kuulatakse, oleks hea, kuid kokkuvõttes peaks vilepuhul olema ka õigus äh, väljapoole pöörduda. teine küsimus. ilmselt äh, olete parem majandusmees kui mina, mina nimetaksin seda hellitavaks regulatsiooniks, teie ütle, ütles, rääkisite vangistusest Äh, rahapesu puhul ähm, keeruline olukord, ma olen britt ja kauaks me, meid siin enam ei ole. nii et rääkida tugevamast Euroopa Liidust oleks pisut kummaline. aga rahapesu puhul ma arvan, see arutelu, et kas rahapesu äh, vastane võitlus peaks olema kesksem, see on oluline teema. aga paljud sõbrad vaataksid nüüd kummaliselt, kui ma minu poole, kui ma nüüd läheksin Euroopa Liidu lippu lehvitades Suurbritanniasse tagasi tsentraliseerimine, ma arvan, ka eemaldaks selle koduriigi eelistamise ohu ja lisaksin, ka mina töötan vabaühendusega Vilepuhujate Keskus ja meil on ka seisukoht selle direktiivi ettepaneku osas, siin on väga palju häid asju. aga kui see eeldab kohustuslikku sisemist aruandlust, siis oleme sunnitud avalikult sellele vastu astuma. Ameerika Ühendriikides on tegemist kriminaalse õigusprotsessi äh, ka see takistamine, kui inimene tänaval keegi, keegi inimest äh, ründab, siis ei öelda helistage vanematele, ei, tuleb helistada politseile. ja see peakski olema õige. igasugused reeglid, menetlused või poliitikad, mis sek-, rikuvad äh, põhimõt-, kes äh, puudutavad sisulist õigust ametiasutustele aru anda, me peame, me peame sellele vastu seisma, kui keegi üritab seda takistada. on olnud, selles direktiivis on väga palju häid asju, kuid sellisele asjale peame vastu seisma. suur tänu, Gilles euh, Le Breton. tänan, härra esimees tänan mõlemat esinejat, kellelt oleme saanud palju väärtuslikku teavet Danske panga skandaali kohta. kõigepealt mind üllatab see, et see rahapesuskandaal puudutab sellist riiki nagu Taani, kes ometi on üle võtnud kõik neli rahapesuvastast direktiivi. nii et Taanil on siin konkreetne vastutus, kes ei ole täitnud oma järelevalvekohustusi. ja tahaksin mõlemalt küsida kas see on lihtsalt hooletus või näitab see, et siin on teatud kaassüüdlus või tahtlik soov lasta asjadel kulgeda selliselt? teiseks, milliseid sanktsioone on Danske Bank pidanud kandma? see on oluline teada, sest mina tahaksin selgelt teada, kas need sanktsioonid on suuremad kui tulud, mida saadi nendest tehingutest. ja viimane küsimus te ütlesite, ma ei saanud päris hästi aru tegelikult. Te võtsite kakskümmend tuhat eurot vastu sellelt pangalt. miks? kas see oli hüvitis äh, kannatatud kahju eest või oli see katse üritada teid siis vaikima sundida, et te rohkem avalikkusele sellest ei räägiks, aitäh! aitäh küsimuste eest. esimese, viimane, kakskümmend tuhat eurot Äh, juhtkonna esindaja tuli kokkuleppega, milles oli ka see lisa selle makse kohta. kui ma olin lepingule vastu ning ka konfidentsiaalsuse lepi-, kui ma ei nõustunud äh, selle konfidentsiaalsuse lepinguga, siis rahast jäin ilma. loodetavasti on nüüd see nüüd selgem. keeruline on spekuleerida, et mis seal Taani finantsinspektsioonis siis toimub, mida ma Taani parlamendile ütlesin ja mida ma ütlen ka siin siiamaani ainsad, kes on uurinud Taani fin-, fin-, finantsinspektsiooni tegevust, ongi Taani finantsinspektsioon ise. arvad, ma leian, et on sõltumatu uurimise järele selge vajadus. ma tean, et komisjon on selle andnud nüüd edasi panga, Euroopa pangandusjärelevalvele. minu ekspertiis ei võimalda öelda, milline uurimispädevus on Euroopa pangandusjärelevalvel, kuid on ju, on ju, on ju selge, et Taani valitsus tegelikult peaks olema see, kes täielikult peaks uurima, mis täpselt jõudis, see peaks olema sõltumatu juurdlus selleks, et saada täpselt teada, mis toimus fin-, Taani finantsinspektsioonis ja, ja mis toimus Danske panga ja Eesti filiaali puhul. aga kas nüüd äh, milliseid karistusi Danske pank on kandnud? kaks tuhat kaheksateist Taani FSA koostas oma aruande. lihtsalt kaheksa, kaheksal inimesel, kaheksal inimesel väänati kätt kokkuvõttes. aga täna Danske Bank, Taani pank, niisiis on kokkuvõttes saanud ainult Taani finantsinspektsioonilt ainult kaheksa käeväänamist kokkuvõttes karistuseks mis puudutab kaassüüdlust olen vilepuhujaid esindanud kolmkümmend neli aastat. ja mida, üks tüüpiline asi kõigi juhtumite puhul on kohtuotsuste puhul ei ole asi, et on mingi kurjade inimeste grupp, kellel on mingisugune vandenõu kõigi ülejäänute vastu. aga rahaga ka kaasnevad kummalised asjad ja enamasti on asja käimapanevaks jõus ahnus pare-, rohkem raha, rohkem tulusid ja kõik hakkab lähtuma ahnusest, see ei ole mitte lihtsalt hoolimatus või üleolev suhtumine, ei, see on ahnusel põhinev reaalsus. milliseid, milliseid, kuidas sanktsioneerida seda panka, karistada? vaatan Euroopa juhtumeid ja rabav on see, et karistused on sageli väga väikesed. minu soovitus teie komisjonile oleks ametlikult võtke vastu heidutusmudel, mida Ameerika Ühendriik on kasutanud juba palju, kaasa arvatud äh, seal on, arvutatakse välja, kui palju tulu ettevõte sai ebaseaduslikust tegevusest ja iga penn tuleb sellest maksta tagasi. see lisandub igasugustele trahvidele. peab olema selline haamer Äh, mille kohaselt ühtegi, mingisugust tulu ei tohiks saada kuritegelikust tegevusest. suur tänu, Darius Rosati. Yes, uh, thank you, Chairman, and thank you. suur tänu, esimees. Äh, suur tänu tulemast. tuleksin tagasi nende küsimuste juurde, mida juba on küsitud. tahaksin ikkagi paremini aru saada kogu sellest juhtumist need kahtle, kahtlane tegevus, äh, millest me nüüd teame, et see toimus kaheksa aastat vist Eesti Danske panga filiaalis. Äh, kahtlased summad sada kuuskümmend miljardit kahesaja kolmekümnest kokku. kuidas on võimalik, et, et äh, välja arvatud küll teie, härra Wilkinson ja teie se-, ja arvestada ja ka teie seisukoht, et ükski tegelikult töötajatest ei, ei viitanud äh, sellele, et keegi ei rääkinud nendest kahtlastest tehingutest, et kuidas on võimalik, et äh, Eesti rahapesu andmebüroo või Taani asutus ei teinud mitte midagi selleks, et selgitada neid rahavoogusid. kas see tuleb sellest, et kõik Eesti pangad olid selliseid rahahulkasid käidelnud või oli see erandlik juhtum, Danske Bank? kuidas on võimalik, et see ei pälvinud ametivõimude tähelepanu, kelle pädevuses oli rahapesu tõkestamine? ja teiseks mõeldes teie advokaadile, kuidas te võrdleksite Euroopa süsteemi, äh, mis puudutab äh, rahapesujuurdlusi ja hindamist, võrreldes seda US, võrreldes USA süsteemiga, minu arvates ja, ja ka siin ruumis äh, ollakse seisukohal, et Ameerika ametivõimud on olnud palju tõhusamad äh, kõigi nende juhtumite tuvastamisel, kõigi pettuste tuvastamisel. Äh, see ei tee meile head meelt. Äh, igal juhul eeskuju tuleb teiselt poolt ookeani, mida, millest juhinduda selliste juhtumite puhul. ma ei tea kas Euroop-, kas kopeerida USA süsteemi oleks õige teie arvates? Äh, kõigepealt esimesed küsimused. raske öelda. Äh, kuidas kirjeldada tipptaset, aga tõin selle näite, Tiia näite, see ei ole reaalne isik, aga ma usun, et oli rohkem juhtkonna esindajaid, kes teadsid mina ei tea, mil määral, aga kes teadsid neist asjust, sest lihtsalt Tiia näitel, Tiia ei oleks hakanud vilepuhujaks ja juhtkonna esindajad, ma ei tea mis puudutab Eesti rahapesu andmebürood, ma arvan, et sõltumatu juurdlus on äärmiselt oluline. Taani FSA puhul, aga räägime Eesti Rahapesu Andmebüroost. viimasel kuulamisel vaatasin seda, mis teil oli, kutsusite e, e, rahapesu andmebüroo kohale, aga nad ei tulnud. ja kui nad oleks ka tulnud, oleksid öelnud, ei, me ei saa teile rääkida, see on salajane. Eestis olles palun tõst-, küsige need küsimused, aga ma olen üsna kindel, et äh, vastus on, me ei saa üks konkreetsetest juhtumistest rääkida. ma ei tea, kas keel, kellelgi on kontroll rahapesu andmebüroo üle, kuid selgelt äh, on vaja kedagi, Eesti valitsus ilmselt peaks see olema, kes korraldaks sõltumatu uurimise sellesse, et välja selgitada, mida ometi tegi rahapesu andmebüroo Eestis. FIU, finants, finantsluureüksus tegelikult tähendab see. mis puudutab Ameerika mudelit, ma soovitaksin, et tutvuksite Ameerika seadustega, oma kirjalik avalikus äh, vastuses ka viitasin nendele, need Ameerika seadused, neid võiks rakendada igasuguses demokraatlikus süsteemis, ka Euroopa Liidus ja tema liikmesriikides. see kõik toimib ja tahaksin rõhutada veel, et äh, enamus minu klientidest ongi, ongi eurooplast. eurooplased on vilet puhunud ja olen avastanud, et väga paljud tahavad rääkida väärtegudest, aga pole süsteemi, mis praktiliselt võimaldaks seda teha, et, et see oleks turvaline ja võimalik. ja teine asi, mida iganes ma ka rää-, ütlen äh, vilepuhujale, allikas, kellel on teave ja vajadus see välja tuua, neil on selline hirm, nad ka, et nad kaotavad kõik ma võin jutustada neile seadustest, konfidentsiaalsusest, võin neile rääkida kõikvõimalikke asju, aga see hirm, mis neil on, selle, sellest on väga raske vabaneda, sellest vabaneda on ainult usalduse, kogemuse abil. ja ühel slaidil rääkisin aru teadaandmisest ja rahast ja seaduste rakendamisest aja jooksul. see võtab kõik aega, et usaldust üles ehitada kuid asetage end selle inimese olukorda, kes kardab, et kaotab kogu oma karjääri. programmid peavad sellest juhinduma. üksikasjadest ma ei räägiks, aga üks eelis, mis meil Ameerika Ühendriikides on, viiskümmend aastat tagasi võtsime vastu esimesed seadused, kolmkümmend kolm aastat tagasi saime siis kaasaegse mudeli, mis toimib rakendame seda ka maksudele, see töö on suurepäraselt, uskumatult hästi töötanud, siis võtsi-, viisime selle väärtpaberitele, börsitehingutele, välistehingutele üle ja kõik, kes on neid äh, seadusi uurinud, on öelnud, et need on uskumatult edukad olnud. nii et meil on tõepoolest äh, eeskujud olemas, kutsuksin teid tõesti üles neid äh, uurima ja hakkama ka rakendama. Ivari Padar on viimane, kes selles paneelis küsimuse esitab. suur tänu, härra Wilkinson, et see teema nüüd äh, nii põhjalikku arutelu leiab ja, ja see näitab seda, et kas on kuulda? et äh, suur tänu, härra Wilkinson, et see teema tänasel juhul siin laual on ja me näeme, mida? me näeme, et, et me oleme minevikus väga sügavalt üle hinnanud äh, seda, et kuidas me Euroopa Liidus oleme suutnud äh, rahapesu äh, vastu siis võidelda, kuidas me oleme suutnud seda koordinatsiooni teha ja tuleb välja, et see koordinatsioon on olnud äh, hästi äh,, hästi nõrk ja, ja selgelt siin tuleb paika panda äh, kus on olnud kuritegevus ja kus on olnud äh, nõrk seadusandlus. fakt on ka see, et, äh, et Eesti Finantsinspektsiooni äh, siis nõudmisel kaks tuhat viisteist aastal Taani palk sulges, Taani, Danske pank sulges Eesti filiaalis kõrge riskiga mitteresidentide äri ja teada on ka see, et, et sellele eelnes ju mitmel aastal Äh, äh, olukord, kus siis Eesti Finantsinspektsioon Taani Finantsinspektsioonile äh, andis talle informatsiooni olukorrast Danske pangas, see on ju tõsi. nüüd, kuidas te ise hindate, et milline on siis teie, teie arusaam Danske Banki konkreetsetest meetmetest pärast iga tehtud kaebust ja nende üldisest suhtumisest Eesti Finantsinspektsiooni rõhutatud probleemidesse, et kuidas te seda hindate? suur tänu Thank you very much uh, for the, for the question um,. There's only suur tänu selle küsimuse eest, ainult üks regulaator peaks siin kiita saatma või pool tegelikult sellest, nagu näitasin slaidil, tuleb eristada Eesti Finantsinspektsiooni tegevust enne aastat kaks tuhat neliteist ja pärast aastat kaks tuhat neliteist pärast kaks, kahe tuhande neljateistkümnendat aastat on Eesti Finantsinspektsioon ainus, keda tuleks natukene kiita, kuna nemad sundisid äh, selle tegevuse äh, lõpetama. kaks tuhat neliteist suvel ma mäletan, et üks endine kolleeg rääkis mulle, et midagi on Finantsinspektsioonis juhtunud, nad saatsid meile kontrolli, äh, me kardame natukene, nad teavad, millest nad räägivad ja just selliseid regulaatoreid meil ongi vaja. seega kuuleme kommentaare selle kohta, kes tegi mida, Äh, mina lahkusin aastal kaks tuhat neliteist, seega pean sellest kõigest ainult lugema, aga igal juhul tuleb kiita Eesti Finantsinspektsiooni pärast aastat kaks tuhat neliteist, kuna keegi teine suurt midagi ära ei teinud. okei okay., thank you. Well, I'd like to thank both speakers for, for the tänan mõlemad kõnelejad selle väga väärtusliku info eest, mida nad meiega täna jagasid. lisaks sellele tänan härra Kooni selle eest, et ta härra Wilkinsoni on aidanud ja toetanud. hindan väga seda, mida härra Wilkinson on teinud ja millest rääkinud. kui äh, ta seda teinud ei oleks, siis see rahapesu olekski jäänud välismaailmale märkamata ja seda eirati, nagu me nägime tükk aega pärast seda ka, kui härra Wilkinson oli sellest teatanud see nõudis tema poolt suurt isiklikku ohverdust, ta elas väga suure stressikoormuse all, aga samas need, kes äh, raha end-, raha pesid, äh, nautisid äh, toredat elu jahtidel. ja see olukord on mõneti kafkalik. me tahaksime, et sellised, selline süsteem lõpeks, aga kinnitan teile, et vähemalt siin komisjonis anname me endast parima, et keerata rahapesukraanid täiesti kinni. Euroopa Pangandusjärelevalveamet ja komisjoniga veidi hiljem räägime sellest, mis võimalused on luua Euroopa rahapesu uurimise üksus või amet ja kindlasti töötame edasi ka rikkumistest teatajate kaitsega. nagu öeldud, rikkumistest teatajad teevad, toimivad õigesti, täpselt nagu tegite teie. suur tänu, härra Wilkinson Three minutes break. kolmeminutine paus. Well, dear colleagues, dear guests. lugupeetud kolleegid, lugupeetud külalised, alustame esimese osa teise paneeliga tänases taks komisjoni kuulamises. teema endiselt rahapesu Euroopa Liidu pangasektoris, kuid seekord on meie ees pankade esindajad härra Tiit-Riik Van Vassenaar, kes on äh, regulatiivsete ja rahvusvaheliste küsimuste juht Viimane pangas. tervitan ka härra Jesper Nilsenit, kes on äh, Danske panga tegevjuhi kohatäitja härra Nilsen just jõudis kohale ning proua Asa Arfmann, kes on Rootsi äh, pankade ühenduse õigusnõustaja. tere tulemast! iga kõneleja saab kuni seitse minutit oma esitluse ettekandmiseks. ja härra Vassenaar ING pangast, palun, teie alustage Thank you, Mr Chairman and uh, members of the aitäh! suur tänu, et kutsusite mind täna siin kuulamisel kõnelema. kindlasti olete kursis sellega, et ING neljandal septembril aastal kaks tuhat kaheksateist sõlmis kokkuleppe Hollandi prokuratuuriga pärast prokuratuuri uurimist tulenevalt rahapesu takistamise nõuete rikkumisest kokkuleppe kohaselt nõustus ING maksma trahvi kuussada seitsekümmend viis miljonit eurot ning tasuma ka sada miljonit eh, eurot eh, ka meie juhtkond eh, vastutas, tegevjuht astus tagasi ja ING grupi juhatusest samuti astus tagasi. ING on tun-, tunnistanud, et on olnud puudujääke hoolsuskohustuse täitmises ja tehingute jälgimises, takistamaks majanduskuritegusid äh, uuritud perioodil, ehk siis aastatel kaks tuhat kümme kuni kuusteist me võtame täieliku vastutuse kõige selle eest ning kahetseme sügavalt seda, mis on juhtunud. tänasel kuulamisel keskendun aga sellele, mida me oleme viimastel aastatel õppinud ning mis meetmeid oleme võtnud äh, tagamaks, et selliste, selliseid asju ei korduks. on selge, et see, kuidas ING Holland äh, kohtles uute klientide vastuvõtmist ja klienditegevuse jälgimist, on vastuvõetamatu ja me peame end selles osas parandama. Äh, nõuetele vastavus on ING-le väga tähtis tähtis prioriteet, seega me tagame, et meie süsteemid ja mõtteviis sobiksid eh, selle väravavahi rolliga, mida meist oodat-, oodatakse. ING on teinud eh, uurimistega täielikult koostööd ja võtnud kohe parandusmeetmeid äh, seoses oma rahapesuvastase poliitikaga ja seda aastast kaks tuhat kuusteist. Neid tegevusi on arutatud ka ING koduriigi regule-, reguleeriva ameti Hollandi keskpangaga. uurimistel ei ole olnud ei ole tuvastatud tõendeid selle kohta, et meie töötajad on teinud aktiivselt koostööd nende klientidega, kes on kasutanud meie pangateenuseid võimalike kriminaaltegevustega seoses ja samuti ei ole isiklikult tulu teenitud pangatöötajate poolt. kuigi äh, ei leitud tõendeid kriminaalse tegevuse kohta nende isikute poolt üldiselt, äh, tunnistati, et olukord on väga tõsine. ING pärast äh, sisemisi hin-, hinnanguid otsustas võtta mitmeid meetmeid töötajate, juhtivtöötajate vastu, kes vastutasid äh, Hollandis äh, selliste tunne oma klienti poliitikate äh, eest ning äh, nüüd me püüame rakendada selliseid meetmeid, et tagada nõuetele vastavus riski haldamises kogu pangas. võtame seda ülesannet väga tõsiselt ja tahame neid meetmeid parandada ka tulevikus, tagamaks, et me saaksime toetada võimalikult palju finantssüsteemi terviklikku toimimist räägin nüüd nendest tegevustest. esiteks tunne oma klienti, rahapesuvastane programm, mis on suunatud sellele, et suurendada nõuetele vastavust äh, hoolsuskohustuse täitmisel seoses klientidega ja kliendi tegevuste jälgimisel parandatakse kliendi andmete haldamissüsteeme ja tõhustatakse ka järelevalvet äh, hoolsuskohustusega seoses. sest lisaks sellele on meil pangaülene struktuurne lahendus seoses selgemate poliitikate ja juhistega, paremad vahendid ja rakendused töö jaoks, parem tehingute jälgimine, uued äh, tehnikad, näiteks ka tehisintellekt, äh, rangem äh, juhtimine, riskihalduses tehtud parandused, teadlikkuse tõstmine ja koostöö tegemine avalike asutuste ja teiste finantsasutustega, selle kõigega seoses oleme me suurendanud nõuetele vastavusega vallas töötavaid, töötajate arvu saja viiekümnelt aastal kaks tuhat kümme neljasaja viiekümneni täna ning äh, globaalselt kuuesajalt tuhande kahesajale, kaheksasajale töötajatele ning oleme ka äh, Äh, globaalse äh, vastava poliitikakeskuse loonud. Äh, meie poliitika tuleneb Hollandi seadustest ja me allume Hollandi finantsinspektsioonile. kõigele sellele lisame me veel, veel ka kohalikud nõuded, kui kohalikud nõuded on rangemad. meie pangasisene tegutsemine on meie jaoks väga tähtis, aga me usume, et kasu oleks ka sellest, kui parandatakse olemasolevat äh, regulatiivset raamistikku. esiteks me usume, et äh, tuleb äh, struktuurseid parandusi teha selles, kuidas toimib koostöö erasektori äh, Äh, erasektoris ja ka erasektori, avaliku sektori partnerlustes. finantskuriteod on sageli piiriülesed ja asutuse ühe, ülesed, seega pankadevaheline teabevahetus peab olema tagatud selleks, et tagada, et klient, kes on äh, mustas nimekirjas ühes asutuses, ei saaks oma tegevust viia teise asutusse. kurjategijad kasutavad äh, mitmeid erinevaid panka, pankasid kuid äh, üks pank näeb ainult äh, oma ühte äh, lõiku sellest tehingute ahelast. kui me jagame tehingute teavet, siis me saaksime tervikliku pildi. õigusraamistik peaks olema kujundatud nii, et sellise teabe jagamine oleks võimalik. põhiline muudatus seoses AMLD viiega, rahapesuvastase direktiiviga, võimaldaks õiguskaitseasutustel jagada teavet pankade klientide kohta, nii äh, saaks panku hoiatada juba väga varases staadiumis. kui rahapesuvastase, vastase järelevalve äh, pädevused tsentraliseeritakse Euroopa Liidu tasandil, äh, siis oleks sellest samuti kasu. üks amet, kes sellega tegutseb, saaks paremini kaitsta finantssüsteemi terviklikkust ja finantsstabiilsuse tagada sellega seoses tervitame komisjoni ettepanekut seoses äh, Euroopa rahapesuvastase järelevalve raamistiku ette, muudatusettepanekutega. on vaja teha tihedat koostööd äh, asja, omaste asutuste vahel, see on kõige tähtsam. lugupeetud esimees ja parlamendiliikmed, suur tänu tähelepanu eest! Thank you very much, Mr Van Wassenaar! suur tänu, härra Van Wassenaar! ja nüüd tere tulemast, härra Jesper Niissel, Danske Banki ajutine tegevjuht, tere tulemast ka teie kolleegidele ja teil on sõna. kuni seitse minutit on teil aega sõnavõtuks. esimees, komisjoni liikmed, suur tänu selle võimaluse eest täna siin esineda. minu nimi on Jesper Niissel, olen Danske Banki Taani esindaja, olen olnud äh, mind nimetati ajutiseks tegevjuhiks, sest Eesti äh, tütarettevõtte puhul tekkis oluko-, tekkis olukord, mida ei tohiks enam uuesti juhtuda. viisteist tuhat mitteresidendi kontot viis läbi umbes üheksa koma viis miljonit tehingut, rahavoog oli kokku umbes kaheksasada, kakssada miljardit eurot, olen siin vastamaks küsimustele ja selgitamaks, kuidas see sai juhtuda ja mida oleme sellest õppinud. alustuseks tahaksin rõhutada, et tänased selgitused siin, seda ei peaks nägema kui vabandust, see, mis juhtus, seda ei tohi, seda ei tohi, oleks tohtinud juhtuda, see on lubamatu ja võtame selle eest täieliku vastutuse. kuidas see sai juhtuda? see on küsimus, mille Danske Bank on tõstatanud, üritan, lubage vastata. Põhjani minnes oleme lubanud põhjalikku uurimist selleks, et mõista, mis täpselt toimus, selleks, et võtta vajalikud algatused, selleks, et takistada millegi sellise kordumist. minu jaoks on oluline öelda, et selle uurimise eesmärgiks ei olnud asendada ametivõimude poolt läbiviidavat uurimust ja uurimise materjalid on loomulikult äh, ametivõimude käsutuses. lühidalt, Danske pangil oli mitteresidentide portfell Eestis ja kuigi me teadsin, et selliste klientidega tegelemine kaasab suuri riske, olime ühtlasi veendunud, et äh, raha, rahapesu tõkendamise meetmed äh, ka tasakaalustavad selle, kuid see ei osutunud õigeks. oli rida puudujääke ja uurimine rõhutab järgmist. üldiselt ei pööratud piisavalt tähelepanu finantskuritegude riskile Eesti harus, kus tegu, mis tegutses liiga autonoomselt. Eesti filiaal ei olnud ühendatud IT-platvormiga, mis muutis tehingute järelevalve keeruliseks grupi tasandil. kontrollifunktsioonid ei olnud piisavalt sõltumatult kohalikust juhtimisest Eestist, sisehoiatusi ei mõistetud piisavalt grupi tasandil ebapiisavalt mõisteti riske ja tänu ja selle tulemusena aruandlus toimus sisemiselt äh, ja arvati, et kõik on kontrolli all, kuid tegelikult see osutus valeks. oli võimalik äh, kaas, kaassüüdlus töötajate ja klientide vahel Eestis, Eesti tasandil äh, olid probleemid ja grupi tasandil lubati probleemidel jätkuda. see, mis toimus sellel on nüüd tõsised tagajärjed Danske pangale. endine juht Toomas Borgen on tagasi astunud, juhatus on tagasi astunud, amet, nõukogu on tagasi astunud ja paljud töötajate lepingud Danske pangaga on lõpetatud. nelikümmend kaks Eesti filiaali töötajad on, on ametivõimudele edastatud Eestis. mitteresidentide portfelli osas Eestis oleme üritanud keskenduda oma tuumklientidele ja nendele ettevõtetele, kelle tegev-, äritegevust me mõistame. ning oleme ka <clears throat> tugevdanud võitlust rahapesuga ja finantskuritegudega. Nende algatuste seas mainiksin järgmist. oleme oluliselt tõhustanud kolme juhtimist, kontrolli ning äh, töötajate arvu suurendanud, kes töötavad rahapesu tõkestamisega. oleme ressursse ka protsessidele ja IT-süsteemidele suunanud samuti äh, uute klientide vastuvõtmisega oleme töötanud. järjest rohkem tõhustame rahapesu tõkestamisse ja soovime õppida oma puudujääkidest antud juhtumil. tervitan teie küsimuse, ainult üks reservatsioon. Äh, klientide kohta käiv info ja üksikisikute kohta käiv info õiguslikel põhjustel nendele küsimustele vastata ei saa, kaasa arvatud äh, vilepuhuja osas. vilepuhuja kait-, on kõrge seaduslik kaitse, isegi siis, kui ta avaldab oma isiku, me võtame seda väga tõsiselt ja ei taha kuidagi heidutada igasuguseid äh, vilepuhujaid tulevikus. me ei kava, ei kavatse nende nimesid avaldada, kuid vilepuhuja on vaba kõnelema. me oleme vabastanud äh, konfidentsiaalsuse nõudest antud isiku. ükski Danske panga töötajat ei takista tema leping kõnelema polits-, kõnelemast politseiga või teiste ametivõimudega, kui nad kahtlastest asjadest teavad. meie suurimaid laen-, me oleme üks suuremaid Põhjamaade panku, meil on kohalikud juured, avatud oleme ülejäänud maailmale ja toimunu ei peegelda seda panka, kes me oleme olnud viimased sada nelikümmend seitse aastat ja see ei peegelda seda panka, mida me tahame, mis me tahame ta olla tulevikus. kuid me mõistame, et meie ees on tohutu töö selleks, et tagasi võita usaldus ja me soo-, tahame kindlalt seda usaldust tagasi võita. suur tänu tähelepanu eest! suur tänu ja nüüd proua Arfmann, kes esindab Rootsi pankade ühendust. Thank you. Herr ordförande, ledamöter av det här parlamentet, damer och herrar. aitäh. austatud parlamendisaadikud. Rootsi öö, äh, pankurite assotsiatsioon soovib teid tänada selle eest, et kutsusite mind siia äh, rahapesuvastase võitluse komisjoni ette rääkima. ma tutvustaksin kõigepealt öö, ähm, Rootsi Pankade Assotsiatsiooni ning selle vastutusala. see on sektoriaalne organisatsioon, mis esindab kolmekümmet panka Rootsis ning me esindame oma liikmeid nii riiklikult kui rahvusvahelisel tasandil. üks meie ülesanne on analüüsida äh, seaduseelnõusid ning nende mõju meie liikmetele. kui me leiame, et õigusloomelisi tekste on vaja muuta, siis teeme omapoolsed ettepanekud. peamiselt tegeleme finantsmäärustikuga, aga ka öö, raamatupidamisega, rahapesuvastase võitlusega ja nii edasi. osaleme ka konsultatsioonidel ning osaleme erinevates ekspertgruppide kohtumistes. üks oluline ülesanne meie jaoks on ka tõsta teadlikkust ning levitada eh, teadlikkust sellest, millist rolli mängib pangandussektor ühiskonna heaolus. tarbijate teavitamine mängib siin olulist rolli, meil on uudiskiri panga klientidele seal me selgitame, kuidas saada kliendiks, milliseid küsimusi tuleks küsida äh, pangalt, äh, siis sammud, mida tuleb astuda, kui te soovite panka äh, vahetada. me mängime olulist rolli Rootsi pangandussüsteemi väljaarendamises. me kuulume ka Euroopa Pangandusföderatsiooni ning suur osa Euroopa Pangaliidu alasest tööst toimub just läbi Euroopa Panga Föderatsiooni. pangad, pankadel on ülesanne vastutus, me, meil on, meil on kohustus kontrollida meie liikmete tööd, anname neile soovitusi, aga võime määrata ka karistusi kokkuvõttes on meil väga vähe infot meie liikmete ettevõtlusstrateegiate kohta, äh, aga me mängime olulist rolli maksupettuste ning rahapesuvastases võitluses, seda just seeläbi, et toetame paremat õigusloomet selles valdkonnas, me edastame oma teadmised äh, ametivõimudele kui äh, finantsalase maksu, maksude töörühm uuris Rootsi süsteemi, siis seda eesmärgiga võidelda näiteks terrorismi rahastamise vastu, muuta süsteem selgemaks, teeme koostööd ka Finantsameti ja politseiga näiteks. esimesest jaanuarist vastutab politsei rahapesu ning terrorismi rahastamise vastase võitluse eest. me oleme korraldanud ka töötubasid selleks, et panustada riskianalüüsi riiklikul tasandil. me analüüsime oma liikmete olukorda, korraldame konverentse rahapesu teemal, üritame tõsta teadlikkust, levitada teadmisi reeglite kohta ja selle kohta, kuidas neid ellu rakendada. viimane selline toimus kevadel ning osales kakssada inimest et veel aidata meie liikmeid, siis töötame koos teiste finantsassotsiatsioonidega. meil on Rootsis ka rahapesuvastane instituut. üritame tõhustada reeglite ellurakendamist, vahetada kogemusi ning äh, selgitada, kuidas efektiivselt reegleid ellu rakendada. rahapesu on rahvusvaheline probleem ning me praegusel hetkel uurime, kuidas me saaksime paremini koostööd teha Põhjala riikide pangandusassotsiatsiooniga selles valdkonnas. Rootsi Pangaassotsiatsioon hindab väga teie komisjoni tööd rahapesuvastases võitluses, suur tänu ja ma olen valmis vastama teie küsimustele. Thank you very much! aitäh! märgiksin ära, et kuna täna on kohal Põhja-Euroopa riikide esindajad, siis see ei tähenda seda, et me ei võta arvesse ka lõunapoolsemaid riike, nendega oleme tegelenud juba ka varem ning tuleb tunnistada, et mõned probleemid on geograafiliselt väga hästi tasakaalus. nüüd saadikute sõnavõtud, üks minut küsimuseks ja neli minut vastusteks Ludek Niedemeier, kaasraportöör Rahvapartei fraktsioonist. aitäh! suur tänu teile kõigile siia tulemast. pöörduksin Danske panga tegevjuhi poole. me võime lugeda teie äh, raportist, et Eesti filiaal töötas liiga äh, sõltumatult ülejäänud grupist, kus to-, oli, valitses oma kultuur ja süsteem räägiksin nüüd sellest kultuurist. spekuleerin natukene, sest tundub loogiline olevat, et seda erinevat kultuuri lubati, kuna sealne tegevus oli väga kasumlik ning ka tunnustati ja auhinnati kohalikke juhte saavutuste eest ja ma räägin siin minevikust, sest ma usaldan teid, et te olukorda suudate parandada millisel määral tippjuhid rääkisid sellest kõrgest kasumlikust? kas, sest on ju selge, et kui teenitakse väga palju kasumit, siis tuleb ka päris palju riskida. ning tuleb ju tunnistada, et et tavaliselt pööratakse palju rohkem tähelepanu nendele üksustele, mis teenivad palju rohkem kasumit panga sees, võrreldes vähem kasumit teenivate üksustega. millisel määral üritate te ka tagada, et hüvitiste süsteem pangas ei auhinda liigseid riske, liigseid kasumeid? aitäh, härra Nielsen suur tänu, et te tunnustate meie seniseid jõupingutusi. kui vaadata kultuuriliselt, siis meil on päris palju tööd teha kultuurivaldkonnas, mitte ainult Eestis, vaid ka pangas üldisemalt, tagamaks, et meie pangakultuur on selline, et info liigub täiesti vabalt. mis puudutab kõrget kasumlikkust ning seda, et kas selle üle toimusid ka arutelud, pidades silmas rahapesuvastast võitlust, siis ma võin kinnitada, et seda ei juhtunud. kui vaadata nüüd neid üheksat aastat, siis teenisime tollest portfellist üks koma viis miljardit eurot, nelisada kolmkümmend miljardit aga teenisime Danske pangas üldisemalt, seega see osakaal kogu kontserni sees oli üsna väike, kui vaadata kohapealset olukorda, siis on asi muidugi teistsugune, mis puudutab hüvitiste ja auhindamissüsteemi, siis väga suur hulk äh, lisatasusid äh, on seotud sellega, et järgitakse ikkagi sisereeglistikku Äh, me ei saa äh, lubada seda, et äh, tekitatakse liigi, liigseid riske või kahju meie klientidele. aitäh. Jeppe Kohvot, sotsiaaldemokraatide kaasraportöör. aitäh, rääkisin oma emakeeles taani keeles. Jesper Nielsen, acting CEO Danske Bank. suur tänu. Jesper Nielsen, ajutine Danske Banki tegevjuht, siis uskumatu on näha, et väike üksus ühes pangas võib selliseid äh, puudusi tekitada ja, ja tohutuid summasid, tohutud summad siiski on mängus, aga minu, võtame kõigepealt keerulisemad küsimused. panga advokaatide raportis on öeldud, et aastal kaks tuhat neliteist äh, kerkis esile info, seda ütleb raport grupis, et kõik kontrollisüsteemid olid puudulikud filiaalides ja kogu grupis, nii et äh, see ei olnud hea hinnang. Jesper, sellel oli ju ka tagajärjed äh, filiaalidele, aga kogu kontsernile, aga kogu kontsernil ei olnud mingeid äh, tagajärgi, ei võetud mingeid otsusi näiteks juhtkonna tasandil, see on juba üks küsimus ja järgmine küsimus, üritan teha lühidalt. eelmine tegevjuht. see on ka siseraportis öeldud, aastal kaks tuhat neliteist võttis otsuse, kus oli öeldud, keegi teine juhatuses, sa peaksid hinnangu andma ja tegema lõpu sellele, mis toimub et tuleb teha lõpp seda tüüpi süsteemile Eestis. see oli aastal kaks tuhat neliteist. ja juba siis jäi mulje, et midagi toimub. mikspärast siis juhtkond ei reageerinud? Äh, ja sina näiteks tänase tegevjuhina, kui selguks et on tingimata vaja lõpetada äh, see, mis äh, toimub mõnes äh, filiaalis. kas sina siis ei teavitaks ametivõimu, ametivõime FSA-d, kui sa saaksid täna sellise info, kas sa reageeriksid kiiremini? Thank you for your questions, I think uh, yes. suur tänu küsimuse eest, jah, võiks öelda, et tõepoolest me reageeriksime kiiremini, teades seda, mida me täna teame aga peaksime nüüd astuma sammu tagasi, mis puudutab äh, tehingute arve ja summasid, me oleksime pidanud äh, muidugi seda märkama ja vältima järelevalve täielikku kokkuvarisemist. Äh, need tagajärjed, mida me Kopenhaagenist näeme lõpetati lepingud äh, Kopenhaagenis, äh, nägime tagasiastumisi, aga need toimusid äh, väga erinevatel põhjustel. kui vaadata seda, mida raporteeriti Eestit, siis Eestis siis kahtlased tehingud pangaväliste tegutsejatega, aga Taanis äh, ei ole ühtegi viidet sellele, et me oleme tahtlikult äh, eiranud mingisugust teavet või nõustunud sellise tegevusega või oleme teinud koostööd või varjanud mis tahes teavet. Need on kaks väga erinevat juhtumit, kui me räägime Eestist ja peakontorist, aga muidugi ei ole õige see, et me ei reageerinud piisavalt kiiresti juba aastal kaks tuhat kolmteist kaks tuhat neliteist. Ta-, tagasi vaadates, kui me vaatame neid hoiatusmärke, siis kindlasti oleksime pidanud äh, paremini seda mustrit märkama ja sellepärast ma arvan, ongi juhtkond võtnud vastutuse ja tegevjuht tagasi astunud. ma arvan, et sellega ma vastasin teie küsimusele Thank you. aitäh. jah, lühidalt. kirjalikes vastustes komisjonile kirjutasite, et teadet mitteresidentidest klientide portfell on, äh, sisaldab riskantseid kliente, aga ei äh, astunud samme selleks, et võidelda võimaliku rahapesuga. miks? kõik ju teavad, et sellised kliendid, näiteks Vene kliendid, kõrge riskitasemega kliendid on. miks te siis uskusite, et need väga kasumlikud äh, kliendid ei kujutanud endast rahapesu ohtu? ja rakendanud poliitikaid, et seda takistada. finantssektoris ju teatakse, et see nähtus eksisteerib mitte ainult Eestis, äh, vaid äh, igal pool mujal samuti ja see on väga suureks ohuks pärast külma sõda olnud. aitäh! I think uh, that's also what we wonder. sellised küsimused on tekkinud ka meile endil, need on väga head küsimused, äh, mis puudutavad äh, ohumärke juba aastal kaks tuhat seitse, kui me vaatame neid selgitusi, siis on oluline, et ma nüüd kordaksin, see ei ole ettekääne, aga me peame vaatama neid põhjendusi kui me vaatame tagasi ja seda oleme ka raportis välja toonud, usuti kontserni tasandil, et meil olid väga head menetlused seoses rahapesuvastase tegevusega Eestis ning mõnel juhul toodi Eesti ka välja eeskujuna kontsernis seoses rahapesuvastase tegevusega, rahapesu takistamisega muidugi tundub see väga kummaline, kui me vaatame seda kõike selles valguses, mida me täna teame. ma arvan, et äh, ma olen ise sama hämmeldunud seoses sellega, mis on toimunud, ma arvan, et äh, me peame vaatama, miks meie kait-, äh, meetmed, järelevalvemeetmed kokku kukkusid. kolleeg Rosati, palun. härra Nielsen me oleme sellises olukorras, kus tuntud panga filiaal Eestis äh, osales kaheksa aasta jooksul sellises tegevuses, mis, mida võiks sisuliselt kirjeldada rahapesuna ja see toimus väga laias ulatuses. sissejuhatuses äh, tunnistasite isegi, et äh, siin-seal tehti vigu, aga suurel määral tulenes see sellest, et Eesti filiaalil oli liiga suur äh, sõltumatus, nende ettevõtte kultuur oli erinev, IT-süsteemid olid äh, lahus. see ei ole väga veenev, kaheksa aastat äh, läbi viia selliseid kriminaalseid toiminguid. siin ei ole mitte ainult tegemist hooletusega ühel või teisel juht, juhtkonna tasandil. ma ei tea, milles asi oli see pidi olema kuidagi organiseeritud süsteem, mis ühest küljest tagas, et teave ei leki nende tehingute kohta ning erinevatel juhtkonna tasanditel nõuetele vastavus, riski hindamine, juhtkond, tundub, et inimesi ei huvitanud need riskid, mis on seotud äh, kahtlaste tehingutega, mida teostati. mida teie sellest arvate, mil, arvate, mil määral tulenes see koostööst äh, panga ja rahapesijate vahel, ütlesite, et mõned töötajad äh, peakontoris on pangast lahkunud, nende lepingud on lõpetatud, väga hea, aga mil määral äh, võttes arvesse, et teeme, tegemist on kriminaalse tegevusega, mil määral äh, viiakse läbi kriminaaluurimisi, seda esiteks. üks lause veel. pärast mitmeid aastaid oli ainult üks mees, üks rikkumisest teataja, kes otsustas äh, sellest kõigest rääkida. kõik teised töötajad, kes pidid ju teadma kõigest sellest või vähemalt kahtlustasid seda Nemad äh, vaikisid. miks see nii oli? ja mida te kavatsete oma pangas ette võtta, et äh, sellist äh, ähm, ettevõttekultuuri muuta? ja mis ettepaneku teeksite meile, Euroopa Parlamendile, kuidas me saaksime parandada rahapesuvastase võitluse meetmeid Euroopa Liidus selleks, et võib-olla kiiremini sellistele juhtumitele reageerida? Think, uh... aitäh! Äh, mõne sõnaga, kui me astume nüüd sammu tagasi, siis äh, tuleb ka kindlasti nentida, et me saame kahtlase tegevuse ja kahtlased tehingud äh, ainult tuvastada ja vastavad ametivõimud peavad otsustama, kas tegemist on rahapesuga või mitte. ja sama kehtib ka selle kohta, Äh, nende neljakümne kahe inimese kohta, kellest on võimudele, ametivõimudele teada antud. Äh, me teavitasime õiguskaitseorganeid, sest me nägime äh, märke kokkumängust, kahtlasest tegevusest. ja kui see on ka raportis välja toodud, siis on ju loogiline, et me leiame, et see on üks põhjuseid, miks selline tegevus märkamata jäi kui me vaatame nüüd neid sündmusi aastast kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat viisteist, aastal kaks tuhat seitse eh, Vene keskpank eh, hoiatas meid, tõsiselt ei võetud seda enne aastat kaks tuhat kolmteist, see oli muidugi suur eksimus, tunnistan seda tagantjärele. Eh, siseauditi aruanded, nõuetele vastavuse aruanded, kõik näitasid rohelist tuld seoses finantskuritegudega meie äh, Eesti filiaalis ning kinnitasid äh, seda, mida me uskusime, nimelt, et meil on piisavad kontrollid äh, mitteresidentide portfelli üle Eestis. muidugi nüüd me teame, et eksisime. Äh, asjad, millele juhtis tähelepanu rikkumistest teataja ning millele juhtisid tähelepanu teised sisearuanded ja Eesti Finantsinspektsioon, tõepoolest me reageerisime liiga aeglaselt ja liiga vä-, pehmelt selleks, et äh, probleem lahendada. tagantjärele muidugi me mõistame, et kui meil on teatav periood olnud, kus on tegevusele rohelist tuld näidanud, on vaja natuke rohkem aega, et asju uurida. see muidugi ei ole ettekääne, vaid me püüame lihtsalt aru saada, mis juhtus pangasiseselt mis puudutab ettevõtte kultuuri, tõepoolest, teil on õigus, meil on suur töö ees ja me peame alustama sellest, et oleme valmis avalikult rääkima sellest juhtumist teiega, klientidega, rääkima sellest, mida me oleme õppinud sellest juhtumist, mis tegelikult toimus. peame jagama võimalikult palju infot seoses selle juhtumisega ja muidugi oleme jaganud seda ka ametivõimudega selleks, et selliseid asju rohkem ei juhtuks. ning mida me peame muutma, esiteks, kui te loete panga aruannet, siis tuleb muuta sellist liigset positiivsust äh, panga hierarhias äh, raportide esitamisel, see algab juhtkonnast, see algab minust endast ja võin lubada, et äh, see, need muudatused on juba ellu viidud. millest võiks olla abi? ING esindaja rääkis, kuidas lahendada kõige tähtsam, nimelt kuidas äh, muuta nähtavamaks rahapesuahel, ahela tehingud ja kuidas pangas saaks tagada, et saab äh, avaldada teatavat äh, teavet äh, teistele pankadele, et kuritegelik tegevus peatada. aitäh! aitäh, Paul Tang! aitäh, esimees! ka mina räägin emakeeles, hollandi keeles. suur tänu! tänastele esinejat, esinejatele, kes tulid meie komisjoni koosolekule. tänan tulemast. härra Van Vassenaar, te ütlesite, et meil on vaja Euroopa-ülest ametit, järelevalveasutust aga küsimus oli, on selles, et ei olnudki, mille üle järele valvata, sest nendest tehingutest ei teatatud, sest ei ol-, ei olekski olnud võimalik midagi uurida. probleem on selles, et äh, küsimus on, nõuetele vastavusest peaks olema olulisem kui kontroll. kontroll on väga prioriteetne, kuid äh, süsteem ei toiminud. ja mis mind veel üllatab et Euroopa Keskpank äh, viis läbi uurimise Hollandi pangas. kuidas on võimalik, et ING viis läbi uurimise ja et äh, nad ei võtnud kuulda. see on õppetund. me võime vastu võtta ükskõik millised õigusaktid, aga kui pangad ei täida neid õigusakte, ei ole mingit mõtet nendel seadustel. kuidas tagada rakendamist ja küsimus ka sellest, kuidas tasuta, tasustada. küsimus ei ole nõuetele vastavuses um,. vastan inglise keeles, kui lubate. võib-olla enamusele on see lihtsam Te rääkisite nõuetele vastavusest, sisekontrollist ja kuidas on võimalik, et me ei võtnud kuulda seda, mida Hollandi keskpank äh, meile ütles ja käskis meil teha. ma saan ainult nõustuda, et ING-s äh, uurimisalusel perioodil Hollandis sisekontrolli raamistik ei toiminud nii, nagu ta oleks pidanud ja liiga vähe aega, tähelepanu ja raha investeeriti äh, selleks, et olla, tegutseda vastavuses rahapesu tõkestamise nõuetega ja meil on, ja me kahetseme seda. tõepoolest, et Keskpank äh, korduvalt juhtis meie tähelepanu sellele, et peame olukorda parandama ja iga kord võtsime seda nõu ka kuulda äh, uurisime, mida meilt nõuti, lahendasime need asjad, mis tuli lahendada. ja äh, selles valdkonnas, millega tuli tegeleda, mis oli väike, aga see ja vaatasime ka laiemat perspektiivi, uurisime kogu panga ulatuses, kas see probleem, millele osutati, kas see ka teistes panga osades võis esineda ja tänaseks on meil üldine tunne oma klienti keskus, kus juhtkonnal on lai ülevaade kogu pangast selleks, et see probleem, millele te osutasite, et see ei korduks. Teil on igati õigus minevikku vaadates ja meie tahame, oleme tahtnud minevikust õppida ja muuta organisatsiooni ja mõtlemist see vastavalt. Te rääkisite tasustamisest ING-s. Euroopa õigusaktides on teatud meetmed äh, kompensatsiooni saab Äh, vähendada, kui midagi on läinud valesti, nii et Euroopa õiguses on tegelikult äh, stiimulid olemas selleks, et nõuetele vastavat käitumist toetada, aga veel olulisem on see, et me peame muutma kultu-, ärikultuuri, ka sellest rääkis Allan Nielsen. organisatsioonis peab olema kultuur, kus eeskirjade täitmine on kõige olulisem. selle kultuurimuutuse kallal me töötame, oleme võtnud õppust minevikust, negatiivsetest sündmustest ja võtame kõik meetmed, mida peame vajalikuks selleks, et see ei korduks. Miguel Urban. aitäh, Miguel Urban. aitäh, esimees. kaks küsimust. ING esindajale kas äh, kümme aastat ING oli saanud teateid selle kohta, et tema kontrollisüsteem, kuulate mind, jah? alustan uuesti. kaks küsimust ING esindajale. kas ING Pank äh, kümne aasta jooksul oli saanud teateid selle kohta, et tema kontrollisüsteem rahapesu tõkestamiseks oli liiga leebe Äh, seda olete ise tunnistanud, et süsteem oli liiga leebe ja et te ei tegutsenud piisavalt selleks, et asju muuta. kas teie arvates oli see eelis selleks, et kliente ligi meelitada? just selliseid kliente, keda huvitas rahapesu või maksudest kõrvalehoidmine. ja teine küsimus nagu me oleme erinevates rahapesuskandaalides ja maksudest kõrvalehoidmise skandaalides näinud, pangad on keskse tähtsusega nendes skandaalides. pangad koostavad skeeme, mida nad pakuvad klientidele selleks, et nad ei peaks makse maksma. mis siis valesti on, mis siis täna valesti on? ja kui me jätame pankadele vastutuse kontrolli üle ja teatamise üle, kui on tegemist kahtlase tegevusega, kas ei peaks pigem olema meil am-, ametit, avalikku ametit selleks, et ära hoida seda tüüpi skandaale. Mr Van Wassenaar, would you like? härra Van Wassenaar, sooviksite vastata? aitäh. nagu kõik pangad põhimõtteliselt Euroopas, tegutseme kolme põhimõtte alusel kaitsevallas, need on üksteisest sõltumatud, kuid eesmärk on sama, tagada nõuetele vastavust, äh, eeskirjade täitmist. üks, mis ei toiminud hästi ING-s minevikus, et need kolm kaitseliini tegutsesid liiga eri, eraldiseisvalt. igaüks võttis oma rolli liiga tõsiselt. ega äh, suheldud üksteisega uurimaks, et kas oleks ehk vaja rohkem koostööd selle asemel, et paaniliselt äh, kaitsta oma, oma süsteemi sõltumatust. see oli üks peamistest probleemidest, äh, mis tõi kaasa need nähtused, mida ise uurisime. ei olnud piisavalt ülevaadet juhtkonna poolelt ja liiga palju oli eraldiseisvaid lähenemisi nõuetele vastavuse osas, eeskirja täitmise osas. Thank you, yeah aitäh, Miguel. vabandust, aga, vabandust, aga mina küsisin teilt hoopis midagi muud. mina küsisin, kas äh, teie arvates see, et teil olid liiga leebed kontrollimeetmed, et kas see meelitas ligi kliente, kahtlasi kliente nende viimase aasta jooksul ja kümne viimase aasta jooksul, ma arvan, et see oli väga selge ja asjakohane küsimus. The, uh, the investigation... uurimine ei näidanud, äh, kui suur oli raha hulk, mida pesti läbi ING süsteemi. see oligi probleemiks tegelikult, uurimine ei näidanud mitte midagi selle kohta aga mida uurimine näitas, oli see, et kontroll ei olnud piisav. ja nüüd me keskendume sellele, kuidas kontrolli parandada ja meie töövahendeid parandada ja mõtlemist samuti ING-s e eelkõige. kõnelejate järjekorra kohta märkus kuna kuuest on saanud suur fraktsioon hiljuti, siis kõnelejate järjekord ongi just täna selline ja nüüd Sven Kiigold Roheliste nimel, vähemalt meie komisjonis on see järjekord selline. Um... suur tänu, esimees. mul on rida konkreetseid küsimusi ja mul oleks hea meel, kui ma saaksin ka väga täpsed vastused. suurim kahju, mis on kaasnenud nende suureulatuslike rahapesuskandaalidega, on see, et tavakodanikud, neil jääb mulje, et mõned ettevõtted on väljaspool seadust ja ei täida õigusriigi põhimõtteid, ignoreerivad neid. seega ma teile test, härra Vassenaar ja ka teile, härra Nielsen. kas oskaksite öelda, kui palju töötajaid nende rahapesu uurimiste kontekstis on teada antud korrakaitseorganitele ja kas te võite meie komisjonis kinnitada, et annate teada igast töötajast sõltumatust, sõltumata oma asukohast hierarhias, kes on, keda kahtlustatakse sisejuurdluse tagajärjel seaduse rikkumises, et te annate teada nendest inimestest korrakaitseorganitele tahaksin teiseks teada, kas äh, teie mõlemad institutsioonid võivad siin anda lubaduse, et teil on puhta raha strateegia, et te kontrollite oma kliente, kontrollite, kas raha tuleb puhtast allikast või on tegemist äh, probleemidega äh, maksuametites, et seda raha ei taks-, maksustata piisavalt ja et te suhtute neisse klientidesse, nagu teised rahvusvahelised pangad on seda teinud. ja kolmandaks tahaksin teada, kas saate võtta siin kohustuse endale meile aru anda teie ettevõtete tegevustest maksuparadiisides, mis on teie äritegevus seal ja kas te kavatsete oma tegevust maksuparadiisides kahandada? ja ka, ja viimaks, kas Danske pank toetab Taani liitumist pangandusliiduga, et meil oleks ühtsem teie järelevalve teie panga üle ja ING-le küsimus, härra Vassenaar, vabandust. Te olete üks vähestest pankadest, kes tagab korrespondentspanga teenust Maltale ja Malta pankadele. kas äh, olete valmis selle üle järele mõtlema, arvestades struktuurilisi probleeme, mis on seotud rahapesuga Maltal? aitäh, härra Nielsen, võib-olla soovite alustada tähestiku järjekorras? jah, hästi, aitäh. aruandluse kohalt oleme andnud teada kõigest, mida oleme teadnud, üle saja inimese on olnud uurimise all ja kogu seda infot jagame ametivõimudega. kas seda on palju või vähe, kas tegemist on hierarhias kõrgel või madalamal asetsevate isikutega, sellel pole tähtsust absoluutselt. rääkides maksudest või äh, äh rahapesust äh,, meie, me võtame kohustuse sellega võidelda kurjategijad üritavad uute meetodite abil kõrvale hiilida süsteemist, kuid ma võin kinnitada, et meie eh, soovime takistada kõike, mida võimalik ähm, ja maksudest kõrvalehoidmise osas oleme samuti selgel seisukohal, ei ole eh, dividendi maksujuhtumiga teadaolevalt seotud hetkel. endiselt uurime muidugi, aga minule teadaolevalt ei ole me sellega seotud. selle lubaduse ma annan. kas te sõelute oma kliente puhta rahastrateegia kontekstis, oli minu küsimus. kõiki, kas äh, te sõelute neid? kõik rahvusvahelised tehingud, kõik kliendid äh, vaadatakse läbi äh, kõikides meie riikides täna alustades äh, kõrge riskiga klientidest, siis keskmise riskiga ja madala riskiga kliendid, äh, kõik see vaadatakse läbi ning koostöös ka Taani Finantsinspektsiooniga, jah, selle lubaduse me anname. nüüd meie tegevus maksuparadiisides. Luksemburgis tegutseme, see on ainus koht, mis meil on. ja see on puhtalt Iirimaal samuti, ma tuletaksin välja vabandust, ma ei pea Iirimaad paksumarateisiks tegelikult. palun lubage vastata kõnelejal. Member states are, are, uh, are in this category, that will be long. arutelu läheks väga pikale selle üle, kes, millised riigid, liikmesriigid seal on. üldiselt rääkides ütleksin, äh, et äh, milline on meie olukord praegu. vaadates meie tegevust äh, väljaspool Taanit, jättes välja Ühendkuningriigi ehk siis Põhjamaade kliendid peamiselt või äh, põhjamaise mõtlemisega kliendid. osalus nendes riikides, äh, selle eesmärgiks on peamiselt aidata Taani ettevõtteid, aidata neil äh, välismaal äri teha ja mitte nii palju tegeleda kohalike klientidega. härra Van Wassenaar. suur tänu küsisite, kui paljud töötajad on, on seotud kuritegeliku tegevusega. tuletaksin meelde, et pika ja põhjaliku uurimise käigus, see võttis aastaid, see oli väga põhjalik politsei uuri, uurimine ja ka meie ise osalesime selles, ei olnud äh, tõendeid igasugusest mingisugusest äh, kokkumängust meie töötajate ja kuritegelike klientide vahel. nii et me, me eeldame, et meie töötajad on osalenud kuritegelikus tegevuses. ettevõte tegi asju lihtsalt valesti, kuid ei olnud üksikuid töötajaid, kes olid kaasatud nendesse tegevustesse või äh, kellel olid kokkulepped klientidega, aga me vabandame, et kui töötajad äh, olid kurilikke tegusid toime pannud ja et me ei andnud aru politseile isegi siis, kui oleks olnud lubatud, mõnedes riikides oleks olnud raskem, kuid poliitikana me teeme seda alati. mida te rääg-, nüüd puhta raha strateegia. me uurime vahendite päritolu, aga näiteks üliõpilase puhul vahendid on näiteks vanemate vahendid, see on siis riskipõhine hindamine. aga kui kliendi suhte jooksul tekivad anomaaliad, siis loomulikult äh, vaatame põhjalikumalt. ja teine asi on tunne oma klienti põhimõte. tõesti, vaatasime kõrvalekaldeid tavadest ja kahtlast käitumist ja seda ka uurime. uurimisaluse perioodi jooksul kõik need tegevused ei vastanud nõuetele. nii et meie eesmärk on kõik need tegevused viia nõutud standardini. maksuparadiisid. meie poliitika on mitte äh, olla segatud kavadesse, mis viivad maksudest kõrvalehoidumisele, me ei anna maksunõu, aga tõesti tegutseme Luksemburgis, Iirimaal, ka võib-olla Hollandit peetakse mõnede poolt maksuparadiisiks. ja ma ei tee nalja siin. ma ei usu, et üheski riigis oleme me lihtsalt selle pärast, et seal on soodne maksukeskkond. me anname aru maksuametnikele igal aastal, maksud, mida me maksame oma sissetulekutelt, on suuremad kui Hollandis. ja meie jaoks äh, on see läbipaistvuse tagatis ja me ei taha tegutseda riigis lihtsalt sellepärast, et seal on soodne maksusüsteem, me valime riike, nagu härra Nielsen ka tegeles te,, selgitas Taani puhul, sest me tahame olla oma klientide teenistuses nendes riikides. ja kui kliendid on väljaspool oma koduriiki, et need, neid peetakse koduklientideks. suur tänu, te olete juba üsnagi palju ületanud oma kõneaja ja nüüd härra Borgets. see president. aitäh. esimees, minu koduriigis Itaalias on äh, tohutu skandaal ka,, tohutud kapitalivoogude äh, pesu äh, probleemid see tuleb nafta salakaubandusest äh, fina-, terrorismi rahastamiseks, Daeshi rahastamiseks, miks ma sellest räägin? sellepärast, et äh, me siin räägime suurtest kuritegelikest organisatsioonidest, antud juhul äh, terrorismist, on ka organiseeritud kuritegevus, maffia, mis on vägagi aktuaalne ka Ida-Euroopas nüüd räägi-, lähtudes Itaalia juhtumist, milline on koostöö järelevalveasutustega? Te ütlesite, et võib äh, läbi viia uurimisi ja menetlus, menetluste osas siseselt. aga milli-, milline on ex-ante informatsioon? Itaalia puhul oli selge, et me ei andnud seda infot ja kui ähm, äh, läbi viiakse uurimist äh, maksuvaldkonnas näiteks, kas te teete koostööd nende järelevalveasutustega või on see nõrgaks küljeks? ja nõrkade külgede osas eeskirjades juhiksin komisjoni tähelepanu ühele punktile, millest pole räägitud. süsteemne nõrk märkus, mis iseloomustab äh, rahapesu kontrolli. meil on läbipaistvuse õigusaktid, milles ei tegelda sellega, mida me nimetame euro raamatupidamislikuks loomiseks, mis on M1 agregaat ja sellega ma lõpetan. raha äh, võetakse pankade, avaliku sektori, finantssektori poolt arvesse, justkui need eurod tuleksid äh, keskpangast, kuid see pole üldsegi sama asi. see kõik ei toimu sugugi läbipaistvalt kui ma läksin pisut äh, põhjalikumalt selle teema kallale, ma mõistsin ja mulle tuli meelde, äh, millele osutas Euroopa Parlament. et narkokaubanduse eest vastutav isik, äh, tohu-, tohutute rahasummade pesemine, narkokaubandus, see rahapesu toimub pankades lihtviisiliselt ja seda me kõik teame. Uh, do you like Mr Pandvas now? thought. I think uh, kas vastaksite? jah. Need on tõesti väga asjalikud tähelepanekud ning küsimus, kas rahapesuvastased kontrollid on piisavad, kus, mida saaks parandada? rahapesuvastast võitlust puudutav õigus on väga selge ning nagu ütles ka härra Nielsen ja mina varasemalt, ma arvan, et tihedam koostöö turuosaliste pankade vahel ning ma turuosaliste ja järelevalveasutuste vahel oleks väga kasulik. näiteks meil on väga oluline roll, äh, valvekoera roll ja me püüame parandada kogu aeg oma süsteeme selleks, et seda rolli täita. teisalt õigust kaitseasutustel on oma prioriteedid ja kui me suudaksime leida mingi viisi, kuidas äh, õiguskaitseasutuste prioriteete saaks jagada kuidagi pankadega lisaks kõigele sellele, mida me näiteks tehingute jälgimise vallas teeme, siis mõnel juhul saaksime tänu sellele äh, kaevuda veidi sügavamale, kui seni oleme saanud, kui me saaksime kasutada neid samu prioriteete, see oleks üks näide sellest, kus me saaksime seda süsteemi parandada, paremaks muuta. kontrollid äh, on äh, muidu üsna hästi üles ehitatud. aitäh, kas härra Nilsen soovib vastata? ei. Äh, härra Niedermayer, palun. suur tänu mina tuleksin tagasi oma esimese küsimuse juurde, kui lubate, ma vajaksin veidi rohkem selgitusi selle kohta, mida tähendab erinev ettevõtte kultuur Eesti filiaalis. ning teiseks, me oleme me ka finantsinimesed, me saame aru sellest, et äh, midagi tehakse väga selgetel põhjustel ning Eesti rikkumiste põhjuseid saab olla kaks esiteks, kas ettevõte tasustas äh, kasumi tootmise eest neid või äh, korrup-, korrupteerisid neid kliendid, kumb see siin siis tõele vastab, aitäh? I think that's a, that's a good question. see on minu arvates hea küsimus. ja ma loomulikult omalt poolt saan ainult spekuleerida, kui vaadata seda aruannet, mis koostati umbes kaheksa miljonit äh, e-kirja, kaksteist tuhat dokumenti tuleb läbi vaadata. meie jaoks vähemalt on selge ning seetõttu me oleme ka ametivõimudele seda öelnud, et peamine probleem on öö, äh, äh, ettevõtte sisene öö, kaasvastutus, koostöö rahapesijatega. ning kui Äh, siis äh, nagu mu kolleegki ütles, äh, see saavutuspõhine palk tegelikult siis peegeldab seda ju, millise, millise kvaliteediga tööd inimene on teinud, aga meil on vaja suur töö ära teha veel. Eesti puhul on ju ettevõte nüüd see selline kultuur lõpetatud, need inimesed on lahti lastud, meil on täiesti uued inimesed seal, seal ja ka täiesti uus ettevõtlusmudel. Thank you uh,, Anna Gomes. Anna Gomes. tuvastati ING-s uh, eh, rahapesukuritegusid, mitte ainult rikkumisi. millised olid need äh, eelnevad rikkumised, mis olid seotud nende kuritegudega ning kas äh, ametivõimud kedagi ka kohtu ette viisid äh, selle Hollandi skandaali järel? kas oli ka mingisugune terrorismi rahastamise kahtlustus? samuti härra Nilsen öö, nimetas Luksemburgi maksuparadiisiks, me oleme täiesti nõus sellega, aga ING puhul neil on kakskümmend, kakskümmend viis erinevat offshore ettevõtet oli seotud Genfi, ING Genfi filiaaliga mis siis seal Šveitsi õigustikus nii äh, eripärast on, et äh, offshore ettevõtete jaoks äh, see nii meeldiv on? oma kirjalikes vastustes ütlesite te, et era- ja avaliku sektori partnerlus on oluline, et koostööd tõhustada. samuti on vaja vahetada infot pankade vahel, pankade sees Sven Kiigolt küsis, kas te olete valmis lõpetama oma suhted Maltaga, kuna seal on tõesti struktuursed rahapesu probleemid, aga ega ainult Maltal ei ole Pilates või Sata-sugused pangad. üle Portugali, ka üle Euroopa, ka minu kodumaal Portugalis on pangad, mida öö, omavad Pepsid me ei näe, et Euroopa Keskpank või Järelevalveametid äh, täidavad oma kohust äh, Euroopa või riiklikul tasandil nendega. mida te oma kogemuste põhjal arvate, et peaks ära tegema selleks, et korrespondentspanku äh, paremini kontrollida? härra Vassamäär. meie justiitsministeeriumi aruanne mis puudutas kriminaalset tegevust äh, ING-s äh,, tõi kaasa äh, ühe kohtuvälise lahendi, üks on praegu kohtus ning kahe ülejäänu kohta meil infot ei ole, mis juhtus nendega edasi. siis küsimus, et kas olid, oli mingisugust terrorismi rahastamise kahtlusi, siis vastus on ei, selliseid märke ei olnud üldse seosed Genfi filiaaliga, äh, see on tegelikult meie äh, Belgia tütarettevõtte filiaal. meil on äh, konkreetne põhimõte, et me ei toeta maksudest kõrvalehoidmist, sellist maksunõu me ei anna, aga meie klientidel võib olla täiesti legitiimne põhjus äri ajada kuskil offshore kohas. kui klient või osa kliendi tegevusest toimub offshore kohas, siis me uurime põhjalikumalt tema tegevust ning kui me ise oleme e, rahul, et tegevus on kõik legitiimne, et ei ole mingisugust maksudest kõrvalehoidmise kahtlust, siis ma ei näe mingit põhjust, miks me ei võiks Äh, kliendiga, sellise kliendiga koostööd teha. mis puudutab Maltat ja piiriülest pangandust viimastel aastatel, oleme äh, katkestanud kümneid tuhandeid pangasuhteid. ning äh, praegu alles jäänud pangasuhted mängivad olulist rolli öö, finantstehingute läbiviimises üle Euroopa Liidu. me oleme nõus teiega, et järelevalve peaks olema tugevam korrespondents pankade suhtes üldisemalt. me ei tee mingisuguseid üldisi erandeid selle jaoks, aga me ootame ka äh, suuniseid, me anname ka suuniseid selle kohta, kuidas tegeleda kõrge riskiga riikidega ning me oleme valmis ka korrespondentspanga suhted katkestama, kui me ei ole rahul nende korrespondentspankade klientidega. tulenevalt meie oma seadustest. see loomulikult öö, puudutab ka pankasid, mille omanik on PEP aitäh, sellega oleme selle arutelu lõpuni jõudnud, ma tahaksin tänada härra Van Fassenaari, härra Nielsenit ja proua Arfmanni. Guests for their participation and uh... suur tänu kõigile osalistele ning jätkame viie minuti pärast. Thank you very much. Well, dear colleagues, dear guests, let us... kolleegid, külalised, alustaksime, jätkame oma tänast koosolekut ja viimane osa tegeleb küsimusega, kuidas tõhustada Euroopa pangandusjärelevalve rolli rahapesu järelevalve osas finantssektoris. tervitaksin meie külalisi, Adam Farkas on Euroopa Pangandusjärelevalve Ameti tegevdirektor. Aleks on siis järgmine proua Aleksandra Suur-Schröder, kes tegeleb, kes on Euroopa Komisjoni DigiJustice esindaja ning Martin Merlin, kes on DigiFISMA peadirektori asetäitja Euroopa Komisjonis. kõigil on seitse minutit sissejuhatavaks sõnavõtuks ja esimesena annaksin sõna härra Farkasile, suur tänu. Uh, esimees, lugupeetud komisjoni liikmed, Euroopa Pangandusjärelevalve Ameti nimel tänan kutse eest osalema sellel kuulamisel. kõrge profiiliga juhtumid on laialt teada. Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon on palunud läbi vaadata Euroopa Liidu õigusaktid ning Äh, pidevad rikkumised on samuti tähelepanu keskmes. rakkerühm on samuti tõstatanud küsimusi selle kohta, kas mõningate pädevate ametiasutuste lähenemised on kohased. täna ma tahaksin rääkida teile meie tööst rikkumiste osas ning tahaksin rääkida, kuidas me standardeid tõhustame Euroopa Liidus see on ise äranis tähtis, arvestades olemasolevaid kõnelusi selle osas, kuidas äh, me kavatseme muuta ESA rolli ta, e, e, EBA rolli. see peegeldab meie juba praegust tööd, aga ühtlasi on see tähtis, kuna see annab täiendava pädevuse ja ressursid EBA-le, võib-olla ka teistele. rääkides äh, meie rollist ja pädevusest meie eesmärkide seas on stabiilsuse ja tõhususe tagamine Euroopa Liidu finantssüsteemis. me tahame usaldusväärset, tõhusat ja järjepidevat järelevalvet ning tahame säilitada terviklikkuse, läbipaistvuse finantsturgude toimimises. selleks on meil ka kohustus tagada see, et täidetakse rahapesu vastast direktiivi. meil on terve rida vahendeid selleks, et meie eesmärke saavutada Nende seas on arvamused, soovitused, juhised ning samuti äh, ettepanekud õigusaktideks. teeme koostööd selleks, et parandada meie standardeid, Euroopa Liidu õigusakte, meil on koolitus, parimate tavade vahetamine, muud sellised vahendeid, kuid meie pädevus rakendamise osas on piiratud. me ei teosta järelevalvet finantsasutuste üle ja hetkel ei ole meil ka õiguslikke vahendeid või pädevust nõuetele vastamist kontrollida selleks, et ametiasutus oma lähenemist muudaks. kui me näeme rikkumisi äh, Euroopa Liidu õigusaktide osas, siis me uurime ja kui rikkumine on, leiab kinnitust, siis me anname ka soovitused. kuid siin on tegemist ainult äh, Euroopa Liidu õigusaktide rikkumistega ja nõrg ja nõrga järelevalve tava tuvastamisega. meil on palutud tegeleda mitmete Euroopa Liidu õiguse rikkumise juhtumitega, mis on olnud suureks väljakutseks ressursside osas, arutasime eeluurimise Portugalis, mida tollal edasi ei viidud, kuid tuvastasime puudujääke. käesoleval aastal uurime äh, rikkumisi Maltal FSA ja FIU puhul me nimetasime valdkonnad, kus me ootaksime näha, ootaksime edasiminekuid praktikas. E, FIU puhul Maltal leidsime tõepoolest rikkumise ja tegime soovitused. komisjon on ka e, sellele reageerinud. hetkel on meil uurimine käimas Lätis, Taanis ja Eestis. Need kaks viimast on seotud e, Danske panga Eesti filiaaliga kes ka täna siin kohal käis. see kõik võtab meie meeskondadelt palju aega, kuid me oleme veendunud, et, et me, et see on õigustatud. kuid eelistaksime keskenduda ressurssidele tulevikus selleks, et ex-ante nõrkustele osutada ja teha koostööd ametivõimudega selleks, et tugevdada nende lähenemist, selleks, et vähendada terrorismi rahastamise ja rahapesu juhtumeid ja selleks teeme jätkuvalt koostööd Äh, rakendamise ülesannet, ülevaadete ja riskihinnangutega. nüüd poliitikate arendamine. Äh, me oleme aktiivselt teinud koostööd selleks, et anda meie panus äh, neljandasse rahapesudirektiivi ning meie, meil on oluline hoolsus hoolsusnõuete täitmine ja riskide hindamine. Äh, riskide hindamise suunised äh, näitavad, kuidas ametivõimud peaksid äh, hindama LMCFT riski ja kuidas see peaks neil peegelduma järelevalves. samuti koostasime arvamuse innovat-, innovaatiliste hoolsuslähenemiste osas selleks et uute tehnoloogiatele olukorrale vastata. me vaatame läbi suunised järgmisel aastal selleks, et peegeldada rakendamise kogemust. ja selleks, et tugineda meie arvamusele. selleks, et lihtsustada infovahetust ja koostööd Euroopa Liidus, on meil ka koostööleping äh, riiklike asutustega, mida me oleme ette valmistamas ning meil on ka oma algatuslikud suunised selleks, et meil oleks EMA kolledžite süsteem. järelevalvutused peaksid tegema koostööd siseriiklikult, kuid piir ka piiriüleselt. me soovime, et tuuakse AML, CFD kolledžid Euroopas. nüüd rakendamine. mida me rakendamise osas soovime teha? selleks, et EFSA-sid abistada järelevalve tegevuses, on EBA koostanud strateegia rahapesuterrorismi tõkestamise osas selleks, et äh, anda ülevaadet liikmesriikide tavadest. eesmärgiks on puuduste tuvastamine ja parimate tavade soovitamine liikmesriikidele ja see võimaldab meil varajast tagasisidet anda pädevatele ametiasutustele. ka poliitikatooted koolid, koolitus, need on olulised rakendamise osas. aastal kaks tuhat kaheksateist kolm peamist koolitust, kakssada viiskümmend järelevalve esindajat on seal osalenud Euroopa Liidust. me tahame parandada järelevalve kvaliteeti ja järjepidevust Euroopa Liidus. ka riskide tuvastamine on tähtis meie jaoks. igal aastal koostame ühise arvamuse rahapesu riskide osas Euroopa Liidu finantssektoris ja hetkel oleme teist sellist arvamust lõpetamas. ja vaadates nüüd tulevikku, kuhu poole me nüüd siis liigume, hetkel meil on üks koma kaheksa äh, inimest, tegelikult kaks inimest, kes töötavad rahapesu tõkestamisega äh, ja me teeme, mis suudame, kui täiendavad ressursid on vajalikud selleks, et meie tööd jätkata, isegi kui praegune struktuur ei muutu. ja lisaks arvestame praegu laual olevaid ettepanekuid selleks, et tugevdada järelevalvet Euroopa Liidu tasandil, ma tervitan neid ettepanekuid ja nüüd mõned lühiajalised ettepanekud komisjoni teatises septembris kaks tuhat kaheksa komisjon tegi ettepaneku, et ressursside ekspertiis, mis hetkel on kolmes Euroopa ESA-s, need võiks tsentraliseerida EBA tasandil. EBA peaks sõltumatuid uuringuid läbi viima rahapesu osas ja andma aru komisjoni nõukogule ja parlamendile. sellest peaks saama äh, keskus rahapesu hindamisel ning lisaks tuleks hinnata strateegiaid ja riske. komisjoni ettepanekud on teretulnud, need üle tuleb küll veel arutada. suund, mille nad on võtnud, võimaldaks seepeal paremini jätkata rakendamise ja koordineerimise tegevust. on mõningad muutused, mida, mida eriti toetaksime, säilitada kõrged standardid poliitikatoodetes äh, parem rakendamine, EBA töö tõhustamine ja kokkuvõttes praegused sammud rahapesu tõkestamise parandamiseks on evolutsioonilised ja mitte revolutsioonilised, ütleksin, nagu miinimumharmoneerimise direktiivid tähendavad seda, et riik, riiklikud erinevused piiravad tegelikult selle, mida saavutame läbi sun-, suuniste kuid äh, praegused ettepanekud suurendamaks äh, rakendamist, koostööd, info jagamist, kui selle taga on piisavad ressursid, on tagasihoidlik, kuid oluline samm edasi selleks, et parandada rahapesu tõkestamise järelevalvet kõikjal Euroopa Liidus okay,. aitäh, nüüd on äh, sõnajärg komisjonil. brošüür Schröder kõigepealt. aitäh, lugupeetud rahvasaadikud, daamid ja härrad, suur tänu, et kutsusite meid osalema selles väga tähtsas koostööd puudutavat puudutavas aruelus, arutelus püüan teha lühidalt, et jääks aega ka küsimustele. praegu me räägime koostööst ning tõepoolest meie jaoks on koostöö selline küsimus, mida tuleb äh, tähtsustada, varasemalt oleme sellest rääkinud, rääkisite sellest ka hommikupoolikul. Äh, on mõned kahetsusväärsed juhtumid, kus äh, on kommunikatsiooniga olnud probleeme, erinevad osapooled on tõdenud, et suhtlusest jäi vajaka seoses äh, terrorismi rahastamise vastase võitlusega. Äh, viies äh, rahapesuvastane, vastase võitluse direktiiv on nüüd vastu võetud ning esmakordselt on siin erisätted, mis puudutavad koostööd rahapesuvastase tegevuse järelevalveametite vahel on eemaldatud tõkkeid koostöö teelt, äh, suurendatud riiklikku ko-, äh, koostööd ja kutsutakse ka üles neid, kes äh, valdkonnas tegutsevad, tegema koostööd järeleval-, allasutuste ja te-, üksteisega. kahjuks muidugi võtab kõik see natukene aega, kuni direktiiv jõustub, täna aga saan teile öelda, et komisjon äh, püüab anda endast parima selleks, et liikmesriigid õigeaegselt rakendaksid direktiivi. tahtsin mõne sõnaga rääkida ka ühest algatusest komisjonis äh, suvel äh, tulenevalt äh, nendest sündmustest see ette võeti ja Euroopa pangandusjärelevalve juhtidega ja teiste järelevalveasutustega arutati, mida saaks praktilisemalt ette võtta, kohta, kuidas saab parandada seda õiguslikku režiimi, mis meil praegu on, et see oleks tõhusam? kas ehk äh, oleks kasu ühisest töörühmast, äh, mis suve jooksul väga kõvasti tööd tegi? seega koos arutasime, kuidas oleks võimalik praegust raamistikku parandada, eriti silmas pidades neid äh, kahte haru rahapesuvastast järelevalvet ja finantsjärelevalve ameteid. Euroopa Komisjon on võtnud arvesse seda tööd ning teatis, mille avaldasime üsna pea pärast äh, töörühma tööd septembris, käsitleb neid küsimusi samuti. arvestatakse äh, raportit äh, ja kui, arutatakse, kuidas anda rohkem pädevusi Euroopa Järelevalveametile. minu kolleeg räägib mõne sõnaga sellest hiljem küsimus ei ole mitte ainult äh, seadusandluses, on ka mitteseadusandlikke meetmeid, mida saab kiiresti võtta selleks, et probleeme lahendada, äh, probleeme, mis puudutavad koostööd ja rollide jagunemist. kiiresti mõne sõnaga räägiksin selleks esiteks, mida me saame teha ära seoses äh, usaldatavusnõuetega, siin me näeme väga häid näiteid järelevalve asutustele antakse soovitusi, kuidas nad saavad oma tööd parandada seoses äh, rahapesuvastase võitlusega. kindlasti see ei üllata teid, et äh, rahapesu küsimused ei ole olnud äh, praegu usaldusnõuete tegevuse järelevalves prioriteediks, kindlasti see peab, seda tööd peab tähtsustama ning meie vaatenurgast me tõesti näeme seda, et oleks vaja, et need inimesed, kes teostavad järelevalvet pankade üle, oleksid kursis ka nende küsimustega ja võtaksid arvesse ka rahapesuga seonduvaid riske. praktilisi vahendeid, suuniseid oleme samuti äh, pakkunud, koolitust, äh, need on kõik saadaval. ning seesama puudutab ka äh, rahapesuvastast järelevalvet, ka siin on vaja suuniseid ja toetust selles osas, kuidas teavet paremini vahendada, kuidas sanktsioone rakendada ning kuidas koostööd teha teiste järelevalveasutustega teatises ning aruteludokumendis vaadatakse ka tulevikku äh, pikemas perspektiivis, aga samas see tulevikuvaade ei tohi vaadata liiga kaugele. küsime, kas, kas me saame midagi rohkem teha kas me saaksime vaadata üle ka seadusandliku raamistiku seoses rahapesuvastase võitlusega. Neid küsimusi on arvesse võetud, oleme arutanud neid. kui me räägime miinimumharmoneerimisest, jääb siiski õhku küsimus, kuidas seda liikmesriikides rakendatakse ja tõepoolest, komisjon on pidanud algatama mõned rikkumismenetlused seoses direktiivi jõustumisega liikmesriigis on muljetavaldav, kui palju kirju me oleme sel teemal välja saatnud, aga kindlasti tasuks äh, uurida, kas mingil ajahetkel tasuks ehk äh, miinimumharmoneerimise asemel rangem raamistik paika panna, näiteks määruse kujul, midagi sisse tuua. praegu me seda teha ei saa, aga tulevikus tasuks seda analüüsida. veel üks küsimus, äh, veel vastuseta küsimus, kas mingil ajahetkel oleks ehk kasu mingisugusest Euroopa ülesest ametist või asutusest, mis tegeleks rahapesu küsimustega. täna ma seda arutelu algatada ei sooviks, mis äh, amet seda teha võiks, see võiks olla mõni olemasolev amet, kes selle rolli võtab, või uus amet. aga kui teie leiate, et oleks tarvilik hinnata, kas see annaks mingit lisaväärtust, eriti kui me vaatame neid koostööküsimusi mis äh, veel äh, vajavad parandamist. Äh, sellega ma lõpetaksin ja annaksin sõna Martinile, kes annab teile rohkem teavet nendest teistest valdkondadest, millega me oleme töötanud, aitäh! To DG FISMA uh,, Mr Martin, please. Martin. aitäh, härra esimees, austatud saadikud, tere päevast! mina keskenduksin õigusloomelistele ettepanekutele, millega komisjon välja tuli septembris. vastuseks nendele kõrge profiiliga rahapesujuhtumitele, millest mõnedest täna hommikul ka räägiti, komisjon leidis, et on vaja kiireloomuliselt tugevdada rahapesuvastaseid kaitsemeetmeid õiguloomeliselt seetõttu pärast president Junckeri kõnet olukorrast Euroopa Liidus tulime välja õigusloomelise ettepanekuga, mille eesmärk on peamiselt tugevdada EBA suutlikkust eh, kõigepealt eh, eh, tagada Euroopa Liidu rahapesuvastaste reeglite õige ellurakendamine ning tagada teiseks parem koostöö järelevalveametite vahel nagu mu kolleeg selgitas, siis pangandusjärelevalve amet juba praegu äh, teeb järelevalvet rahapesu vastaste reeglite ellurakendamise üle pangandussektoris ning me arvame, et me võiksime minna ka kaugemale, EBA-l või võiks olla selge mandaat ning lisaressursid ja instrumendid selleks, et nad saaks oma tööd teha ja seetõttu tegime ettepaneku, et EBA peaks laienema kaheteistkümne inimeseni rahapesu valdkonnas kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. nüüd ma lühidalt tutvustan peamisi ettepanekuid meie poolt. kõigepealt tegime ettepaneku optimeerida rahapesu teemalist ekspertiisi ja ressursse EBA sees. praegusel hetkel on need ressursid laiali hajunud kolme järelevalveameti vahel. me teame, et ressursid on piiratud. ja me leidsime, et tõhusam oleks, et meil oleks ainult üks järelevalveamet, mis vastutab rahapesu teemade eest. ja leidsime, et EBA on selle jaoks kõige parem koht, sest EBA juba praegusel hetkel on eesliinil antud teemal. pangandussektor on eriti haavatav rahapesule ja sellel on ka äh, süsteemsed tagajärjed pangandussektorile, mida teistes sektorites nii palju ei ole. ning selle EBA uuendamise raames tegime ka ettepaneku luua kõrgetasemeline komisjon, kuhu kuuluvad siis liikmesriikide rahapesuvastase võitluse ametite juhid. teiseks soovisime selgitada rahapesu öö, alaste ülesannete ulatust EBA-l. me soovisime, et mandaat oleks täpsem ja põhjalikum, tagamaks, et Euroopa finantssüsteemides ka õigesti võideldakse rahapesu vastu ning samuti soovime, soovisime selle kaasata järelevalveametite tegevusstrateegiatesse. seega me leidsime, et äh, seadusandjad peaks selgemalt sõnastama EBA tegevuse eesmärgid. kolmandaks soovisime tugevdada neid vahendeid, mida saab kasutada rahapesu vastu võitlemisel eelkõige leiame, et EBA-l peaks olema õigus koguda infot mis on seotud erinevate nõrkade kohtadega rahapesuvastase võitluse strateegias ja protsessis finantsinstitutsioonides ning see info peaks olema kättesaadav, kui see vajalik on teistele järelevalveametitele. me soovime, et EBA järk-järgult muutuks selliseks andmebaasiks, mis aitab infot vahetada soovime, et EBA saaks paremini edendada järelevalveprotsesside ühtlustamist, et ta saaks regulaarselt ka üle vaadata Järelevalveametite tegevuse ning toetada ka neid, nende tegevust ja nende ressursse terrorismi rahastamise ja rahapesuvastases võitluses kui EBA-l on tõendeid äh, sisulistest äh, Euroopa õiguse rikkumistest, siis peaks EBA-l olema õigus äh, nõuda, et järelevalveametid alustavad uurimist rikkumiste kohta ning astuksid siis ka samme ja kehtestaks ka karistusi turuosalistele rikkumiste puhul. sest me oleme näinud, et teatud järelevalveametid on istunud käed rüpes minevikus. ning lõpetuseks, väga konkreetsetel juhtudel peaks EBA-l olema võimalik ka otse äh, äh, võtta vastu otsuseid teatud finantsoperaatorite puhul rahapesukahtluse korral. EBA-l peaks olema mingisugune roll ka rahvusvahelisel tasandil, loomulikult riiklikud pädevad ametid suhtlevad ise jätkuvalt kolmandate riikide kolleegidega, samas väga kõrge profiiliga juhtumitel, millel on rahvusvaheline mõõde ja kuhu on kaasatud mitmed liikmesriigid, leiame me, et oleks mõistlik, et EBA oleks selline koordineeriv üksus. nii et, et ka nemad saaksid samuti öö, äh, suhelda kolmandate riikide järelevalveametitega. paar sõna ka praegustest läbirääkimistest eh, pangandusettevaatusreeglite üle seoses kapitalinõuete direktiivi ja määrusega, mis on praegu triloogis. komisjon ei ole ametlikke ettepanekuid selle kohta veel teinud, aga ma, me arvame, et me peaksime äh, triloogi, triloogi ära kasutama, et tugevdada seda, mida äh, need ettevaatusjärelevalveametid saavad antud valdkonnas ära teha. meil peaks olema selgemad kohustused sõnastatud, et äh, kõik järelevalveametid peavad koostööd tegema, et probleeme lahendada. Äh, riiklikud järelevalveametid, rahapesuvastased ametid ja nii edasi. info, konfidentsiaalne info peaks äh, äh, äh paremini liikuma äh, FIU-de ja järelevalveametite vahel ning me leiame, et äh, seda infot tuleb ära kasutada ka näiteks pankade äh, tegevusloa andmisel ning ka edasises järelevalves loodetavasti koostöös parlamendi ja nõukoguga suudame me ka üsna pea selle tööga ühele poole saada. Need on loomulikult lühema perspektiivi sammud, nagu Aleksandra ütles, peame me vaatama ka pikemat perspektiivi. komisjon kavatseb tegutseda järgmisel aastal, äh, põhjalikult analüüsida, mis viimastel aegadel valesti on läinud, mida saaks parandada üldises süsteemis Euroopa tasandil, et meil oleks võimalikult tõhusad institutsioonid, millega, mis, millega võidelda rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu. Need sammud astutakse siis järgmisel aastal, võimalik, et järgmise komisjoni all. aitäh, härra esimees! suur tänu! nüüd arvamuste vahetus, maksimaalselt viis minutit küsimuse kohta. esimesena äh, Ludek Niedemeier, meie Rahvapartei raportöör. suur tänu äh, äh, me kulutame ära ainult ühe küsimuse aja, rohkem Rahvapartei saadikuid meil kohal ei ole. ma näen aga, et rohelisi on palju kohal. üks konkreetne küsimus kõigepealt praegu toimub uurimine USA-s, justiitsministeerium kontrollib kolme Danske pangaga seotud panka, sest ka need korrespondentspangad peavad ju vastutust kandma. ma tahaksin teada, kas mõni teie institutsioonidest hoiab ühendust ka USA valitsusasutustega. ja kas te teate, millises suunas see uurimine liigub, see oli selline konkreetsem küsimus. ning teiseks natukene vähem konkreetsemalt. täna hommikul väljendati päris palju ärritust. meil on vaja rohkem koostööd tõesti, aga me peaksime rääkima ka tulemustest ning sellest, et midagi tuleks muuta. mulle tundub, et kõige olulisematest juhtumitest oleme me saanud teada USA sõpradelt või kuskilt mujalt, aga meie enda süsteemid justkui ei tööta ja ei saavuta tulemusi. minu küsimus on, kuidas olukorda muuta? Te vast öö, äh, nägite täna hommikust arutelu ning öö, äh, te vast nõustute, et see oli päris jube ta mainis erinevaid meetmeid, mida tuleb vastu võtta, et olukorda parandada. aga tuleb välja, et sellega tegeleb ainult poolteist inimest, seega lubadusi on palju, aga poolteist inimest ainult ja sellega ei jõua ju kuskile. see on minu jaoks tõsine probleem. seega, millisel määral on realistlik eeldada, et järelevalveametid suudavad võidelda ka rahapesuga. Nad loodi selleks, et tagada, et pangad on tugevad ja suudavad ellu jääda, aga rahapesu puhul, rahapesuga tegelevad pangad on sageli kõige tugevamad ning finantsiliselt kõige parematel alustel. seega ma kardan, et järelevalveametid ei tunne selle üle väga palju muret. samas süsteem on kõige tu-, äh, täpselt nii tugev, kui, äh, kui tugev on kõige nõrgem koht. ehk siis me oleme kõik nõrgad. samuti me ootame arengut. kas see areng tähendab seda, et veel kümneid miljardeid korrupeerunud ja kuritegelikku raha, mis sageli pärineb Venemaalt, jõuab öö, äh, läbi meie pankade finantssüsteemi ja siis sellega rahastatakse veel uusi korruptsioone, kuritegusid ja nii edasi. me ei saa seda endale ju lubada. minu järgmine küsimus on, kas meil on piisavalt teadmisi, kuidas olukorda muuta? sest me peame ju tagama, et Danske sarnaseid juhtumeid rohkem ei tekiks ja kiiresti. aitäh! aitäh, meil on nüüd minut kolmkümmend vastuste jaoks ainult. aga mul oli kaks küsimuste aega. alguses sa ütlesid, et sa ei kasuta seda ära, aga olgu, eks me hak-, saame hakkama. härra Fakas, aitäh mulle sõna andmast, üritan teha võimalikult lühidalt. mis puudutab korrespondents pankade asukohariike ja nendega koostööd meil ei ole, nendega kontakte, aga ma saan aru, et kontaktid on olemas Taani ja USA äh, ametite vahel. aga meie selles arutelus ei osale. siis need inimesed, keda ma mainisin, on kaks AML eksperti, kes töötavad selle teemaga praktiliselt täiskohaga ja ma nõustun teie murega, et kui palju me olemasolevate ressurssidega suudame ära teha, sest ressursse on vaja suurendada. üks asi veel, mida me teeme, ma mainisin neid erinevate liikmesriikide süsteemide ülevaatamist, siis me saime ressursse ka riiklikelt järelevalveametitelt, ehk siis meil toimuvad, on sellised kombineeritud meeskonnad, kus osalevad EBA inimesed ja liikmesriikide omad üks lühike märkus veel finantsjärelevalve ja äh, rahapesu vahel, äh, vahelistest suhetest. loomulikult pankade juhtimine ja riski haldamine äh, tähendab erinevaid kaitsevalle rahapesu ja terrorismi rahastamise e-, ees, seega finantsjärelevalvel on oma roll tagamaks, et reeglid ellu rakendatakse ning et pankadele ikka survet avaldatakse, et nad väldiksid neid riske. ja ma kohe lõpetan, sellest evolutsioonist rääkides pidasin ma silmas, et öö, olukord tõenäoliselt öö, on Eh, paraneb evolutsiooniliselt, mitte revolutsiooniliselt suure hüppega. mina teen väga lühidalt. esimene küsimus koostöö USA-ga. võin komisjoni poolt öelda, et meil on eh, USA eh, rahandusministeeriumi ja Finantsametiga pidev ühendus, see ei ole aga seotud konkreetsete uurimistega kuigi me soovime loomulikult ka, et USA meid regulaarselt informeeriks sellest, mis toimub. viljapuhujate puhul on teil õigus, me peame muutma praegust kultuuri Euroopas. komisjon on teinud omapoolsed ettepanekud, kõigile võib-olla need üksikasjad seal ei meeldi, aga oluline on tulla nüüd välja ka õigusloomeliste algatustega, et luua raamistik mis võimaldab inimestel rikkumistest teatada, ilma et nad kardaks, et kui nad seda teevad, siis on nende elu rikutud. seega me peame olukorda muutma. siis see äh, prudential supervisorite roll rahapesuvastases võitluses. meie arvates nad peavad siin oma rolli mängima kui te kontrollite, kas pank on tugev, siis peate te kontrollima, kas pangal on tõhusad rahapesuvastased meetmed paigas. meie arvates on see elementaarne, aga see ei tähenda seda, et pangajärelevalveametnik peab kõike üksinda tegema. jällegi tuleb hoida ühendust teiste institutsioonidega kõikides liikmesriikides ja kes teavad võib-olla asjast rohkem meil on pigem vaja jah, sellist kultuurilist muutust. rahapesu ei ole mingisugune eksootiline asi, see võib tõesti olla süsteemne probleem panga jaoks, nagu me täna hommikul nägime. seega minu arvates meil on vaja ka kogu seda kultuuri muuta. ja kõik osapooled peavad rohkem koostööd tegema, meie arvates lühemas perspektiivis on see ka õige lahendus. jah, kui te soovite, siis. ja ma lisaksin paar asja veel, kõigepealt. suhted USA ametivõimudega. TG FISMal neid otseselt ei ole, meie ei ole siin vastutavad, aga muudatustena EBA määrustikku tegime me ettepaneku, et EBA-l peaks tulevikus olema võimalus, kui vajalik, eh, äh, asuda juhtrolli kolmandate riikidega suhtlemisel. teine ja väga oluline küsimus, kuidas muutusi esile kutsuda? muutusi saab läbi viia siis, kui kohale selles dokumendis, mille Järelevalveametid suvel koostasid, seal me leiame, et muutusi saab läbi viia siis, kui kõik Järelevalveametid kasutavad tõesti parimaid tegutsemistavasid. mõned Järelevalveametid on tõhusad, mõned mitte nii eriti seega me peame analüüsima kõigepealt praeguse olukorra läbi, vaatama, millised on parimad tavad, millised on kõige suuremad puudujäägid ja siis me saame öö, hakata tõesti öö, tegutsemist parandada. seda esiteks, aga teiseks tuleb vaadata üle terve struktuur Euroopas, mis sobib kõige paremini riiklikule tasandile, mida saab kõige paremini teha Euroopa tasandil, tuleb üle vaadata järelevalveametid, AML äh, ametid ja ka FIU-d. see on suur töö, mida komisjon kavatseb teha, nagu ma ütlesin, järgmisel aastal. Te mainisite härra Niedermayer ka ressursse ma ütlesin oma sissejuhatuses, et komisjon on ette pannud, et EBA-l peaks olema kaksteist inimest personali hulgas, kes tegelevad rahapesu teemadega. et parandada praegust ebakindlat olukorda ja äh, võimalik, et võiks rahastamises isegi kaugemale minna, aitäh! nüüd sotsiaaldemokraatide raportöör. suur tänu, esimees, suur tänu panelistidele. väga hea algus. kaks küsimust. esiteks, mis puudutab rahapesuskandaalide uurimist. täna rääkisime nendest äh, ING, Danske Bank. kuidas teie arvates võiksime ühist uurimist tõhustada? mitmed asutused viivad neid läbi, näiteks äh, Taani finantsinspektsioon tegi seda, kuid selle, see on selgelt ebapiisav selleks, et tervet pilti kokku saada, sest see rahapesuskandaal puudutab erinevaid liikmesriike. kuidas siis äh, ühiselt äh, need uurimised kokku panna, nii et see jõuaks ka tõesti välja probleemi juurteni ja jõuaks raha allikateni välja? võib-olla küsimus DigiJustile, kuidas seda kõige tõhusamalt Euroopa tasandil saaks teha? kuidas saaksime kõige paremini ühist uurimist teha, läbi viia? ja teiseks sisulisemalt, see on esimene hea samm, millest täna kuulsime, aga asjaolu, et on õigusraamistik äh, ühtsel turul selles sektoris ja ühtlasi äh, liikmesriikide raha tõkestamise järelevalve, see on selgelt ebapiisav rahapesu tõkestamise järelevalve liikmesriikides. kas te võiksite selgitada, kas, miks meil on siis ühtne turg, aga samas mitte ühtsed standardid järelevalveks ega ühtset ametit, millega tagada standardite täitmine, see ei ole loogiline. kas meil ei oleks vaja uut üle-euroopalist rahapesu tõkestamise ametit? sest nagu me Euroopas näinud oleme ja ajakirjandusest loeme, meil on suur rahapesuprobleem Euroopas tänased kaks juhtumit äh, ei ole ainsad, on olnud neid rohkem ja teie üle saja miljardi aastas pestakse aastas Euroopas läbi finantsinstitutsioonide. kuidas me selle probleemi välja juurime, võib-olla oleks meil vaja selleks rahapesu tõkestamise ametit, mis tahaks meile kõrged standardid. aitäh. kes oleks vastata, võib-olla proua Suur-Schröder ma arvan, et jah, jätan teistele kolleegidele komisjonist, ütleb härra Parkas. esimene küsimus. kuidas teeme koostööd? peaksime tegema koostööd selleks, et seda enam ei juhtuks. kõigepealt kõige tähtsam, selge analüüs juhtumite kohta. seda ei saa ainult üks asutus teha. mida me kavatseme teha komisjonis, on ekspost analüüs läbi viia nende juhtumite osas, mis meile vägagi muret teevad, mis juhtus, mis läks valesti ja siis edasi teeme vastavad järeldused. sest peame mõistma üksikasju. me teame enam-vähem üldiselt, et äh, mõnikord rahapesu tõkestajad ei suhtle üksteisega, meil on siseriiklik järelevalve, siis on äh, laiem järelevalve, kuid ei ole üldist pilti. Nende juhtumitega tegeleme ja antud juhul arvan ma, et meil on tõesti vaja rohkem üksikasju, teada, mis täpselt toimus. teeme seda koostöös äh, Panganduse Järelevalveameti ja ka teistega ja ka tahame seda teha väga kiiresti. Teie teine küsimus. kas on meil vaja ühtset järelevalveasutust, ma ei oska täna öelda, aga selge on, et väga, et peame seda mõtlema väga kiiresti. oleme teinud seda teistes valdkondades. alati on olnud äh, teema, et kas liikmesriigid saaksid seda teha ise, on vaja ka head analüüsi ja hinnangut väga kiiresti jällegi, et mõista, mis see lisandväärtus võiks siis olla, kui tehtaks Euroopa-ülene amet. siin on mitu aspekti Äh, tuleb mõelda seda, mis juhtub usaldusnormide täitmise osas äh, ja rahapesus on palju laiem teema kui finantsinstitutsioonid. samuti äh, FÜ-d ja meie roll selles. olen üsna pettunud, nähes, et komisjoni ettepanek FÜ-de koostöö osas ei ole leidnud eriti positiivset vastuvõttu selles mõttes, et, et, äh, et öeldakse, et FÜ-d on iseseisvad ja sõltumatud, me ei sea seda küsimärgi alla, kuid me näeme siin ka siiski probleemi. tuleb neid sundida koostööle. härra Mella, aitäh. peame lühiajalisi muutusi ühest küljest äh, vaatama, äh, millest me räägime selleks, et EBA oleks tõhusam ja siis mõtlema pikaajalisele struktuursele institutsionaalsele muutusele, selleks on vaja aega ja peame väga hästi mõistma, mis juhtus viimastel kuudel ja aastatel. peame vaatama ka ühtlasi tulevikku, sest sellest ei piisa, kui me võitleme juba olnud lahinguid, aga tuleb mõelda, kuidas institutsionaalne ülesehitus Euroopa Liidu tasandil oleks parimal viisil korraldatud selleks, et me võiksime ennetada võimalikke tulevasi probleeme ja juhtumeid rahapesu vallas seda kõike tuleb teha lähimuspõhimõttest kinni pidades. nii et jällegi, see on, meil on vaja analüütilist mõjuhinnangut, selle viime läbi järgmisel aastal. oleme juba ka algust teinud ja loodetavasti saame peatselt ka võimaluse seda arutada. nüüd piiriülene mõõde. ma ei saa siin arutada, kuidas äh, on suhted riiklike rahapesu tõkestajate vahel, kuid ma võiksin rääkida sellest äh, kolleegiumite mõttest, meil on olnud see panganduse vallas juba, võib-olla nende kolleegiumite puhul oleks variant ka paremini koostööd teha ka rahapesu vallas. nii et nad äh, räägiksid sisuliselt ja saaksid tuvastada probleeme ja mida siis, millest siis antakse antaks aru äh, korrakaitsjatele näiteks. Permas Peres. suur tänu. mul on nii palju küsida, et ma üritan pisut korda siin luua ja viie minutiga hakkama saada. ühe minutiga, ma tean, ma tean. üks asi, mida keegi ei aruta, vähemalt siiani, küsimus on varipangandussüsteem. rahapesus on sellel tähtis roll, see on osa ettepanekust, kus me üritame juhtimist parandada. aga me ei tohiks ka sellest, seda unustada ja ettepanekutes, mis praegu laual on, siis peaksime ka seda tegema. nüüd on hea, et komisjon aitab nüüd siin kaasa ja et me oleme teinud edusamme põhilise õigusakti osas, see on hea uudis. ma ei tea, kas ma peaksin nüüd tänama või mitte komisjoni viimase ettepaneku eest, olgem ausad. ühest küljest on äh, enne mandaadi lõppu mõttekas tegutseda, enne kui meil on üle-euroopaline FIU, kuid läbirääkimised on ees, see kestab aastaid ja sellega kaasneb äh, oht, et hakatakse ajama taga poliitilisi eesmärke ja tegelikult sisu jäetakse tähelepanuta ja kõik kokkuvõttes on seotud äh, Euroopa järelevalveasutuste rea-, reaalse pädevusega selleks, et midagi ära teha, juhtida äh, järelevalvekolleegiume ja nii edasi. ja selles vaimus härra Farkaselt tahaksin küsida pangandusjärelevalve kohta. kas teie arvates on tähtis, et meil oleks muutmata juhtimisstruktuuri, kas oleks ikkagi võimalik teie mandaati täita hetkel rahapesu osas? ja samas, kui te viite läbi uurimist äh, selles osas, kas on äh, riiklikest asutustest suur abi või peate ikkagi toetuma raha rikkumistest teatajatele. ja kuidas tagada, et õigusraamistik on selline, et, et saame rakendamise probleemiga tegelikult äh, tegeleda. komisjonilt küsiksin, loomulikult kõik räägivad paremast infovahetusest era- ja avaliku sektori vahel, et see on väga tähtis aga mis erasektori koostööst saab? kas ka seda on vaja? küsimus on konkurentsis. konkurentsi ohuriskid, nad ei taha seda teha, jah. Mr Farkas, please. härra Farkas. suur tänu, proua Peres, kõigi küsimuste eest. aega on vähe. ehk siis, et praeguse juhtimise süsteem ehk siis, et me, see tuum niisugune jääb liikmesriikidele, ametitele, kuivõrd see võimaldab riskidega hakkama saada ja just Euroopa Liidu õiguse rikkumise juhtumistega. selge on see, et kui me kasutame kõige tugevamaid vahendeid, siis praegune äh, EBA juhtimine ei ole kõige asjalikum, sest selgelt on meil siin huvide konflikt Neil on juhtimisstruktuur, kus kõik, kes hääletavad, esindavad riiklikke ameteid ja meie uurime äh, ametite poolseid rikkumisi. see on probleem, nii et me tervitame siin juhtimise muutmist, muutuvaid ettepanekuid selleks, et suurendada meie iseseisvust. I, I would, I mean uh, we would not comment on the, on the, on the legislative uh,, legis- ei hakkaks kommenteerima õigusloomelist tööd muidugi. teine küsimus, et kui palju on kasu riiklikest järelevalveasutustest meie äh, ülevaadete koostamisel või äh, rikkumiste uurimiste puhul. kogemustele tuginedes võin öelda, et äh, see on üsna heterogeenne, see kasulikkus. on neid, kes asuvad selgelt kaitsepositsioonile ja sellepärast me ürime, üritamegi rõhku asetada ex-ante ülevaadetele. soovime siin pigem olla abistajaks, selle asemel, et leida äh, rikkumisi järelevalveasutuste poolt. nõrk äh, rakendamine, selge, ülevaadete koostamisel äh, leiame puudujääke siin ja seal. ja paar, ja parim vahend, mis meil praegu on, on soovituste andmine. ja kuna tegemist on avalikustatavate soovitustega, siis äh, asutuse vastus, äh, kas nad soovivad järgida, siin meil on äh, ka selline selles mõttes pehme rakenduspädevus, kuid meid rohkem pädevust seal meil siiski pole. ja komisjon veel nii lühidalt kui võimalik. suur tänu. varipaganduse osas tegime ettepaneku, et pangandusjärelevalve vastutaks kogu finantssektori eest ja teemade eest seal. see kaasab need osad varipagandusest, mida reguleeritakse ja paljud osad tegelikult on reguleerimise objektiks. nii et nad äh, oleks siis äh, pangandusjärelevalve alluvuses, kuid on ka reguleerimata osad. ja viime läbi regulaarseid riskihinnanguid ja seda teevad erinevad äh, asutused, mida tuleks kasutada selleks, et hinnata, kas mõned reguleerimata varipanganduse sektorid äh, vajavad järelevalvet ja võib-olla peaks nende osas kehtestama uusi eeskirju või poliitikaid. koostöö erasektoriga, partnerlused, neid korraldatakse siseriiklikul tasandil ja see on tõesti väga tähtis, et avalikud asutused ja erasektor teeksid koostööd, sest erasektor peab teadma, kuhu poole minna ja asutused ei tohi, ametiasutused ei tohiks ka olla üle ujutatud kasutustest, deklaratsioonidest, teadetest kahtlaste tehingute kohta. ja pikaajalise äh, struktuurile mõeldes Euroopas seda dialoogi võiks korraldada ka Euroopa tasandil ja mitte ainult äh, siseriiklikul tasandil, kuid sellele, seda järeldust me ei ole veel välja öelnud. teatan, et tõlgid lahkuvad kell kolmteist null null ja loodetavasti meil palju kauem ka ei lähe, aga Sven Kiigold, aitäh, esimees! esiteks oleme teinud olulisi edusamme Euroopa Liidu õigusaktides ja järelevalve vallas äh, rahapesu tõkestamisel, teisalt äh, skandaalide ulatus on veelgi suurem kui meie edusammud. nii et olgem väga kriitilised. nii et mul on ka konkreetsed küsimused. esiteks kirjalikus vastutuses FISMA näit-, näitas, et teil on null töötajat, kes uurivad finantsturgudel toimuvat kuritegevust. rahapesu ei ole teie pädevuses, kuid äh, usaldusväärsus ja kuritegevus on laiem kui rahapesu finantssektoris. seega tahaksin teada, kas te olete teinud algatusi selleks, et inimressursse üles ehitada selleks, et teil oleks ülevaadegi vähemalt sellest, mis toimub. teiseks, rääkides rahapesu tõsiasjadest järelevalve osas, kirjutasin komisjonile viieteistkümnendal oktoobril ja kutsusin teid üles uurima Saksa rahapesu andmebüroo täielikku suutmatust. Saksa FIU praegune olukord on nii halb, et võrreldes sellega Malta juhtum on pisike. kümme tuhat kahtlast tehingut on hunnikus paberitena, mitte midagi nendega ei tehta Nad ei tööta tõhusalt, siin on selgelt tegemist äh, artikli kolmkümmend kaks rikkumisega rahapesuvastases direktiivis. seega tahaksin teilt küsida, proua Suur-Schröder, kas alustada rikkumismenetlust Saksamaa vastu? Äh, mitte tegutseva FIU kohta, mis on ohuks Saksamaale ja Euroopale tervikuna ja Adam, kirjutasin teile selleks, et alustataks äh, uurimist artikli kakskümmend kaks neli alusel, äh, mis puudutab majandusjärelevalve mm, määrust Cumexi skanda-, skandaali kohta, kirjutati tagasi, kirjutati mulle vastu ja ütlesite, me ei tea, kas Cumexi skandaal on finantsturgude terviklikkuse probleem. pean teile ütlema, et kui see ei ole terviklikkuse probleem, siis ma ei tea, mis see terviklikkuse probleem on, integrity problem. ja kutsun üles ava, avama seda uurimist ja tõesti uurige, mis selle kumekiga, kumeksiga toimus kõikjal Euroopas. see on tõsine probleem ja see on ka teile usaldusväärsuse testiks. kõigepealt proua Suur-Schröder ja siis härra Parkas okei okay,, I take your question first and then uh.... Saksamaa juhtum. saime teie kirja tõesti. Äh, olen võtnud ühendust Saksamaa ametiasutustega, oleme ka saanud teavet üsna palju olukorra kohta Saksa FIU-s. analüüsime praegu seda prioriteetide, prioriteetsena ja siis otsustame selle põhjal, kas on põhjust algatada rikkumismenetlust. hetkel ma ei saa öelda jah või ei, aga me tegeleme sellega. ja ressursside kohta. DigiJust on siin juhiks rahapesu tõkestamise ja terrorismi rahastamise poliitikate osas. kuid me oleme ka öelnud, et meil on päris palju inimesi, kes nende teemadega töötavad kes toetavad DigiJusti ja need valmistavad ette õigusakte, mida on, mille me esitasime septembris. kuid seda tuleb teha muudele asjadele lisaks. nii et ei saaks öelda, et keegi nende teemade kallal ei töötaks tegevfismas. ja lisaks, mis puudutab turgude terviklikkust üldisemalt, ma arvan, et see on võib-olla definitsiooni küsimus, aga me võtame seda väga tõsiselt ja loomulikult tahame saavutada finantsstabiilsust, investorite kaitset, ka turgude üldisemat terviklikkust ja see töö on kaasatud meie õigusloomelisse tegevusse. näiteks laiemalt võttes turgude terviklikkus, väga paljud inimesed töötavad selle kallal DG Fismas iga päev Um, just very briefly uh, um,, Sven, I can, I can confirm um.... võin kinnitada, et me selle kirja tõepoolest saime ja vastasime, vastasime lühidalt ja võin kinnitada, oleme sellele tõsist tähelepanu pööranud. tegime põhjaliku uuringu selle kohta, milles on probleem ja kuidas äh, Äh, pangandusjärelevalve kontekstis sellega tegeleda ja kasutades meie vahendeid. ja selgituseks, kriitiline küsimus, millele me hetkel vastata ei saa, on see, et kas see tegevus on kuritegelik. kas seda vastavad asutused peaksid kuritegelikuks tegevuseks, sest siis meil on hoopis teistsugune lähenemine, kui jõuliselt me saame nendega tegeleda Saksamaal on täiesti selge, et, et on palju juhtumeid ja mingeid kahtlusi ei ole, kutsun teid üles avama artikli kakskümmend kaks punkt neli menetlust. David Coleman uh,. Thank you, Mr Chairman. In the appalling UK. aitäh Äh, kohutavas Ühendkuningriigi lahkumisleppes, mille Euroopa Liit Briti parlamendile esitas, äh, tegemist on, olgem ausad, solvanguga sellise riigi vastu, mis vabastas Euroopa ja õigustatult nüüd lahkub liidust, aga jätame selle kõrvale, lepingus on öeldud, et Euroopa Investeerimispanga pankurid, kes töötavad Londonis pärast Brexitit, saavad äh, puutumatuse Briti õiguse all, kuidas see siis takistab rahapesuvastast, äh, rahapesu? lisaks ei tohi Ühendkuningriik anda kohtu alla Euroopa Liidu töötajaid, keda võidakse tulevikus äh, äh, kurjategijaks pidada, artikkel sada üks, ja kuidas see rahapesuvastases võitluses kaasa aitab? lisaks sellele peab Ühendkuningriik lubama, et ei maksusta endisi äh, Euroopa Liidu töötajaid, kes saavad Euroopa Liidult pensioni ja elavad Ühendkuningriigis. Euroopa Liit ja tema töötajad äh, saavad puutumatuse seoses Ühendkuningriigi maksuseadustega ja kuidas, jumala pärast, saate te öelda, et see aitab kuidagi rahapesuvastases võitluses? ma ei tea, kui silmakirjalikud te siin olete, tundub, et tohutult silmakirjalikud, aga igal juhul tahaksin ma komisjonilt kuulda, kuidas ükski nendest asjadest saab aidata kaasa rahapesuvastases võitluses, minu arust on see loogikavastane. aitäh. Does anyone want to comment, Mr Mellon um,? Frankly I, uh, I am not entitled uh, to uh, to comment on the uh,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 ESA-de mandaat. soovin teada, kas te arvate, et peaks läbi viima need stressitestid, millega vaadatakse üle kõik meie finantsinstitutsioonid ja varipangandus. et me saaksime ne-, need kõrvaldada, mida oma, omavad Pepsid ja mis on põhimõtteliselt rahapesukontorid, mida on päris palju nagu näiteks minu kodumaal. ja et Euroopa Keskpank pole ka siin suurt midagi ette võtnud ning viimane küsimus, kas te arvate, et mulle on siin öeldud, et praegune võlakirjade oktsioon, oktsionid, mida liikmesriigid teevad, kas nende puhul ei kehti öö, rahapesukontrollid, kas neid võib osta anonüümselt? see on tohutu organiseeritud rahapesuskeem meie ametivõimude poolt. kas te olete seda ka arvesse võtnud? esimene punkt EBA viib praegu läbi riskianalüüse selleks, et välja selgitada, kust võivad tuleneda rahapesuriskid. eel, eeldatavasti ta teeb seda regulaarselt selleks, et